die Präsidentin. Herr Giegold ist jetzt ganz erschrocken. härra Kiigold äh, on nüüd täiesti hirmunud kohe siin, me ei tahtnud küll kedagi hirmutada. Äh, austatud kolleegid, austatud äh, külalised, kes meid jälgivad, meie istung on taas avatud ning esimese päevakorrapunktina tuleb arutusele proua Intveldi raport Euroopa-ülene personaalne pensionitoode. Äh, raportöörina saab nüüd neljaks minutiks sõna proua Intvelt, palun suur aitäh, proua president, tere hommikust kõigile, tere hommikust komisjoni esindajale. mul on väga hea meel selle üle, et täna me saame lõpuks hakata hääletama äh, PEP-i üle, milleks on siis üle-euroopaline personaalne pensionitoode Äh, sest et ma usun, et me oleme siinkohal oma lubadused täitnud, äh, meil on tõesti äh, tõeliselt üle-euroopaline pensionitoode, mis on lihtne, turvaline ja toob kasu tarbijatele ja see on see, mida me siis selle teemaga seoses saavutanud oleme kõigepealt äh, rääkides selle toote äh, üle-euroopalisest loomust, tegest, tegemist on määrusega, mis paneb paika üle-euroopalised kvaliteedikriteeriumid, üle-euroopalised õigused tarbijatele, aga ka tagab üle-euroopalise järelevalve ning võimaluse jobale sekkuda vajaduse korral ja ma arvan, et see on väga oluline aspekt esialgu me tahtsime, et EIOPA loa annaks, aga nüüd ma arvan, et olemasolevate EIOPA pädevuste mõistlik ärakasutamine on see, mis äh, tagab meile sama eesmärgi täitmise me oleme äh, pannud paika ka laiapõhjalised õigused tarbijatele, kaitseme tarbijaid, tagame neile õiguse teabele, kohustuslikus korras äh, info andmise, õiguse tooteid vahetada, tagada kaasaskantavuse me äh, oleme äh, äh, tasude ülempiirina pannud ühe protsendi paika, see ei ole väike saavutus, sellepärast et selle vastu oli suur vastuseis ja kui vaadata neid tasusid, mida praegu sisse nõutakse siis, siis üheprotsendine ülemmäär selles vallas on väga hea saavutus. me oleme saavutanud sellise baaspepi, mis on nii-öelda valmistoode kõikidele, kes ei oska võib-olla teadlikult otsustada erinevate pakutavate toodete vahel ning me oleme selle äh, valmistoote äh, taganud äh, või kindlustanud kõikide turvanõuetega, aga endiselt on inimesed, kes on mures ja ma tahaksin neid muresid nüüd hajutada. kõigepealt esiteks, PEP on ilmselgelt kolmanda samba toode. tegemist on lisandtootega, tegemist on vabatahtliku tootega see ei asenda mitte mingil juhul esimese või teise samba tooteid ja ma arvan, et seda on väga oluline mõista. ma olen saanud väga palju e-kirju, nagu paljud kolleegid ka, kellega ma olen kõnelenud, eriti just Hispaaniast, kus meid süüdistatakse selles, et äh, me ohuta, ohustame riiklikke pensionikavasid, kuid see on täielik lollus. ja ma tahaksin siinkohal öelda, et ainus äh, tõeline või reaalne oht äh, Mm, riiklikele pensionikavadele, on riiklikud ametivõimud, kes ei suuda ja ei taha oma süsteeme reformida. ja kui äh, praegu see äh, meie pensionitoode täidab lünga liikmesriikides, kus pensionisätted ei ole piisavad, siis äh, süüdi on selles olukorras riiklikud ametivõimud ja mitte meie üle-euroopaline pensionitoode, see annab inimestele võimaluse ähm, kasutada pensionitoodet äh, olukorras, kus neil ei ole piisavalt äh, võimalusi pakutud praegusel hetkel. mina tahaksin öelda seda, et äh, Äh, sellise toote loomine, mis on tarbijatele hea äh, ja kasulik, äh, oli esmatähtis ja komisjoni üks peamisi eesmärke oli ka kapitaliturgude liidu lõpuleviimine ja kui meie oleme oma tootega sellesse ka panustanud, oleme me väga rõõmsad, aga minu eesmärk oli siiski esmalt ja ennekõike luua tarbijatele hea toode ja ma usun, et see Äh, dokument, mida me täna hääletama hakkame, aitab meil seda eesmärgi täita ja panustab ka sotsiaalse Euroopa edendamisse, mis äh, hoolib kõikidest oma kodanikest ning ma loodan, et see raport võetakse suure häälteenamusega vastu, aitäh! suur aitäh, äh, proua raportöör teile ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Katainen, palun. austatud president, austatud parlamendisaadikud, tere hommikust kõigile. tahaksin tänada teid selle eest, et te selle äh, nii olulise arutelu korraldasite üle-euroopalise personaalse pensionitoote küsimuses. Äh, PEP-i määrus on väga oluliseks teetähiseks teel tegelemaks demograafiliste muutuste ja lünkadega pensionisüsteemides ning see aitab kaasa ka kapitaliturgude lõpuleviimisele see annab meile tugeva raamistiku äh, pakkumaks inimestele pensionivõimalusi ja selleks on hea toode nüüd, mis tugevdab piiriülest konkurentsi ja tagab ka äh, kaitseklauslid. nagu raportöör ütles, siis ei asenda riiklikke pensionikavasid, ei hoopis vastupidi, see pakub uusi võimalusi ning alternatiive äh, nendele, kes vabatahtlikult tahavad sellist toodet kasutada ma tahaksin tänada siinkohal raportööri Sofia Intvelti, kes on väga palju aega pühendanud sellele, et see toode reaalsuseks saaks. tahaksin tänada ka Roberto Gualtieri, Dekoni komisjoni esimeest ning variraportööri Brian Hayes'i, Bas Hauthauki, Ashley Coxi, härra Annemansi ja Dennis de Jongi konstruktiivse tegevuse eest selle faili kallal ja lõpetuseks tahaksin tänada ka IMCO ja EMBL komisjonide raportööridele, kes on ka omalt poolt väga väärtuslikke panuseid sellesse teemasse teinud. Ehm, ehm, meie, meile teadaolevalt äh, praeguses hetkes kuni aastani kaks tuhat viiskümmend seitse pensionile minevad inimesed peavad äh, igal aastal äh, säästma ehm, üle kahe triljoni selleks, et jätkusuutlikkust tagada, kuid samal ajal Euroopa Liidus pakutavad pensionitooted on praegu fragmenteeritud ja ebaühtlased, mõnes Euroopa Liidu piirkonnas ei olegi millegi hulgast valida. umbes seitsekümmend miljonit Mm. Äh, ja umbes äh, kakskümmend viis, äh, umbes kolm miljonit kahekümne viie kuni viiekümne üheksa aastastest inimestest on pensionisüsteemidesse investeerinud ja see toode on täiel määral vabatahtlik. see tagab üle-euroopalise pensionitoote, mis on lisaks tööandja pensionitele ja vabatahtlikele riiklikele pensionikavadele E, ja need tooted on tõhusad siis, kui nad on kättesaadavad kõikidele inimestele, sõltumata nende sissetulekust ja see peab tagab selle, et need tooted, mida pakutakse, on konkurentsivõimelised ja kulutõhusad ning sellega käivad äh, kaitseklauslid kaasas, kaitsmaks kõiki äh, äh, tarbijaid. ja seda toodet on võimalik müüa siis ühtse registreeringuga üle kogu Euroopa Liidu ja see aitab tagada parema piiriülese konkurentsi ja ka mastaabisäästu komisjon tõesti loodab, et liikmesriigid soovit-, võtavad arvesse neid soovitusi, mis puudutavad ähm, maksusoodustuste pakkumist Pepsidele, samamoodi nagu seda pakutakse riiklikele pensionikavadele Äh, kahetsusväärne on see, et PEP-i kaasaskantavus ning Joba roll äh, said läbirääkimiste käigus, mis olid keeruliselt nõrgestatud. kuid ma siiski usun, et tegemist on olulise esimese sammuga selles suunas, et üles ehitada tõeline üle-euroopaline turg personaalsete pensionitoodete vallas. PEP on ka üks võtmetähtsusega meetmetest komisjoni tegevuskavas tugevdamaks kapitaliturgude liitu. see suunab äh, sissetulekud pika pikaajalistesse investeeringutesse, mis aitab majanduskasvu ja töökohti äh, tagada üle kogu Euroopa Liidu. Äh, ma olen äh, teadlik selles, et väga palju tööd on vaja veel ära teha selleks, et panna paika PEP-i teatud võtmetähtsusega aspektid ja seda saab siis teha delegeeritud õigusaktide abil. komisjon kindlasti vaatab, mida Euroopa teeb selles vallas ning me vaatame, et delegeeritud õigusaktid vastavad ka seadusandjate poolt vastu võetud poliitilisele suunale. aitäh! suur aitäh, härra volinik teile ja nüüd saab sõna äh, tööhõivekomisjoni nimel härra Becker, teil on kaks minutit. suur aitäh, austatud äh, president, lugupeetud volinik Äh, üks paljudest äh, olen mina siin parlamendis, kes on võidelnud selle PEP-i nimel ja ma tahaksin tänada komisjoni algatuse eest selle tootega seoses. Äh, tegemist on hea uudisega Euroopa noortele põlvkondadega, selle, sellepärast et PEP-iga on võimalik lisapensioni koguda, tagamaks parem elukvaliteet vanemas eas erinevates Euroopa riikides ja piirkondades ei ole väga häid sotsiaalsüsteeme, mitte nii häid vähemalt nagu minu koduriigis ja PEP aitab seda eesmärgi täita ning see annab hästi arenenud sotsiaalsüsteemidele eh, lisavõimaluse inimestele head eh, elustandardid endale tagada Äh, üle, Euroopaline personaalne pensionitoode on selline, äh, millest saab olema erinevaid variante ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, meil õnnestus välja pakkuda ka ähm, üle-euroopaline baasgarantii ning ka selline baastoode, valmistoode mm. Äh, mida inimesed saavad siis kasutada. Äh, PEP on läbipaistev, atraktiivne lisa esimesele ja teisele sambale. Mm, ma rõhutan seda, mida proua Infeld äh, ütles see ei ole ähm, konkureeriv toode esimese sambaga, ei, see on lisatoode ja seetõttu äh, saab ta väga oluliselt panustada äh, selles, et inimestel oleks äh, vanaduspõlves hea elu. me oleme teinud tööd standardiseeritud dokumentatsiooni tagamise kallal, mida siis tarbijatele tuleb pakkuda. me oleme teinud tööke sertifitseerimise vallas, Euroopa eh, on meid ka siin aidanud, eh, ma usun, et eh, noortele põlvkondadele oleme me siin nüüd välja töötanud väga hea toote, mille abil nad oma vanaduspõlve kindlustada saavad. suur aitäh, suur aitäh ja nüüd IMCO komisjoni nimel saab kolleeg Colin Langen sõna, palun austatud president, lugupeetud volinik, mul on väga hea meel selle üle, et me selle teemaga saame lõpule jõuda veel selle mandaadi ajal. Inko raportöörina tahaksin mina kõigepealt raportööri Sofi Infeldti kogu südamest õnnitleda ja tänada selle äh, väga hea ja avatud koostöö eest äh, minu jaoks oli algusest peale äh, eesmärgiks tagada äh, lihtne, turvaline, läbipaistev, tarbijasõbralik, soodne ning pikaajaline äh, toode äh, selle PEP-i näol. ning seda eesmärki me suutsime ka täita. pärast läbirääkimise lõpetamist on võimalik kokkuvõtlikult öelda, et komisjoni ettepaneku muutsime me siseturu ja tarbijasõbralikumaks minu arvates on kõige olulisemaks punktiks eh, siinkohal baaspepi sisseviimine. iga pakkuja eh, peab sellist baastoodet pakkuma. siinkohal on väga oluline see, et baaspepp on midagi, mida eh, peab saama ka digitaalsete kanalite kaudu turvaliselt ja soodsalt kasutada ning Mm, baastootega ei tohi eh, klient kindlasti oma eh, investeeringutest ilma jääda ning eh, need teenustasud ei tohi seda kapitali, mis siin sisse on pandud, ka ära süüa ja selle eesmärgi me saavutasime ka. me oleme tegelenud ka riskide vähendamise põhimõtetega. PEP on pensionitoode ja äh, et kui me räägime sellest baasepepist, äh, siis äh, siin äh, on välja toodud kolmekümne viie protsendiline määr väga oluliseks eeltingimuseks äh, PEP-i edule on see, et liikmesriigid seda toetaksid. ainult liikmesriigid äh, saavad tagada maksusoodustusi äh, sellele tootele, mis kehtivad juba võrreldavatele riiklikele toodetele. ja seetõttu mm, ma toetan neid muudatusettepanekuid, mis tagavad selle, et PEP ei oleks ebasoodsam, kui on samaväärsed riiklikud tooted. see toode on väga hea eriti just noortele äh, inimestele ja madala sissetulekuga inimestele, nemad saavad selle toote läbi oma vanaduspõlve kindlustada. suur aitäh ja nüüd jõuame fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel kaheks minutiks härra Heis. Firstly... aitäh, president, kõigepealt soovin õnnitleda Sofi Infeldti ja teisi kolleege, kes, kellel on õnnestunud sellise tulemuseni tänaseks jõuda, õnnitlen ka komisjoni. eile Iirimaal Äh, läheksid tööle kolmkümmend viis miljonit Euroopa kodanikku, kuna meil on väga kõrge tööhõive. Äh, paljud neist on äh, pärit ka teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja tegemist on suures ulatuses noortega ja oluline on, et nad juba varakult alustaksid säästmisega pensioniks, nagu komisjon on ka rõhust, rõhutanud. see ei ole lõplik tulemus, see on väga oluline esimene samm selleks, et kõik need noored, kes reisivad Iirimaale või mujale üle Euroopa töö, töötada, samuti säästaksid pensioniks ja kasutaksid selleks üle, üle-euroopalist personaalseks pensionitoodeks. teine tähtis asi on kapitaliturgude lõpuleviimine sellepärast tuleb äh, ühendada ka tarbijad äh, sellise turuga, selle jaoks ongi nii tähtis, et äh, selline toode on nüüd olemas ja kindluspakkujad, pensionikindlustuspakkujad saavad tarbijatele ühtsetel alustel sellist toodet pakkuda, aga ma kordan, tegemist on kolmanda samba tootega, tegemist on vabatahtliku tootega, mis ei õõnesta kuidagi esimese või teise samba pensionikavu selle tootega kaasneb väga tugev tarbijakaitse, väga hea läbipaistvus äh, kuludest, äh, kohustuslik nõustamine, äh, lepingulised kohustused, tasu ülemmäär, õigus vahetada pensionipakkujat, need elemendid on kõik siin kaetud ja see ettepanek on väga hea algus see ei ole muidugi selle teekonna lõpp, aga kindlasti aitab see lahendada neid probleeme, millega me praegu Euroopas rinda pistame. eeldatavasti aastaks äh, kaks tuhat kuuskümmend on üks töötaja iga kahe pensionäri kohta, praegu on olukord veidi parem, aga kui me ei julgusta inimesi säästma, siis see olukord aina halveneb aastate jooksul, aitäh. Ah, härra Hayes, härra Kiigolt soovib teile esitada sinise kaardi küsimus, kas olete nõus, palun, härra Kiigolt. Thank you for accepting aitäh, et nõustusite sinise kaardi küsimusega, kõigepealt pean ütlema, et pärast mitmeid aastaid koostööd Brianiga äh, pean sind sõbraks, olgugi et meie seisukohad on sageli vastupidised mitmetel teemadel. seekord pean ütlema, et art-, artikkel kolm lõige kolm meie kodukorrast äh, näeb ette, et enne kõnelemist äh, peaks teavitama kas siis suuliselt või kirjalikult äh, presidendile mis tahes huvide konfliktist. kahjuks olete teie otsustanud siit kojast lahkuda selleks, et Iiri pangandussüsteemiga liituda. kas olete teavitanud presidenti sellest võimalikust huvide konfliktist, kui selle faili kallal töötate? jah, ma olen seda teinud. Äh, suur aitäh ja nüüd saab Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel sõna proua Jaakonsaari, teil on poolteist minutit. arvoisa puhemies, sosiaalidemokraatinen parlamenti. suur aitäh, sotsiaal <clears throat> demokraatide suhtumine sellesse ettepanekusse äh, on kriitilisem kui eelkõnelejatel mina ei ole eriti vaimustatud, sellest me soovime maailma muuta. ning äh, soovime, et äh, siseturg äh, toimiks ja mobiilsus suureneks Euroopa Liidus. praegune üle-euroopaline pensionitoode seda toetab ning selles kontekstis pean ütlema, et see, mida äh, kodanikud kõige rohkem pelgavad äh, oma äh, tuleviku pärast, on see, et kui nad on töötanud mitmes erinevas liikmesriigis, siis ähm, on, nad kardavad, et et nende pension, <clears throat> et nende pension killustub ja ning nad kardavad ka, et see nõrgestab nende sotsiaalsüsteeme, see aga nii pole. tarbijakaitsekomisjoni äh, poolt oleme suutnud äh, seda äh, raportit suutnud tugevdada, kaitstes tarbijate õigusi ning äh, Äh, nendepoolset äh, kapitali. kui see ettepanek tundub atraktiivne olevat, siis seda sellepärast, et sellel on Euroopa märk peal. nii et äh, kui sellega suudetakse edu saavutada, suudetakse ka muuga et saavutada. härra Luge, poolteist minutit, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, üks asi on kindel, pensionid Äh, vähenevad, äh, ütles meie tööhõiveminister äh,. tänapäeval ei ole enam midagi aga kindlat äh, ja mm, kindel ei ole ka kapitaliga kaetud pension ning põhjus peitub selles, et kapitaliga kaetud äh, äh pensionid on ohus, sest et intressimäärasid enam ei küsita ja kui intressimäärad on nii madalad, ei ole tulevikus ka pensioneid ega kapitaliga tagatud pensioneid. meie keskpäev aga on ka äh, suur äh, läbikukkumine finantspoliitikas on midagi, mida ka Pepe ei suuda parandada äh, sest et kui intressi ei ole, siis on stiimul seda kõike teha mm, olematu ja Eh, Euroopa Parlament eh, lihtsalt püüab parandada seda, mida Euroopa Keskpank eh, on kahjulikku teinud oma negatiivse intressipoliitikaga, aga see PEP on liiga keeruline, mitte läbipaistev ja see ei ole kindlasti toode, mis mõistlikku edu saaks saavutada turul siin on paika pandud ka kohustuslik nõustamine tarbijale ja aitäh, härra Kiigold, äh, selles, et te rääkisite sellest võimalikust huvikonfliktist ja äh, meil on väga suur huvide konflikt tegelikult äh, ja see puudutabki seda nõustamist, mis on eh, see, mis muudab selle toote liiga kau-, kalliks ja turule mittesobivaks, aitäh! suur aitäh, ALDE fraktsiooni nimel saab nüüd pooleteiseks minutiks sõna härra Kalve Šambu. suur aitäh teile, härra proua president Katainen, tahaksin tänada kõiki raportööre ja variraportööre eelkõige tööhõivekomisjonist, kus samuti aitasin äh, kaasa selle raporti koostamisele ning sooviksin öelda, et äh, tegemist on äärmiselt keerulise tehnilise teemaga. ning äh, see võib kaasa tuua, nagu mõned on öelnud, ka Euroopa Keskpanga poolsed korrektsioonid, nii kaugele pole siiski vaja minna. meie ütlesime tööle komisjonis seda, et eelkõige oleks parandada väärika pensioni saamise võimalust inimeste jaoks, kes äh, ajaloolistel põhjustel pole saanud äh, pensioni koguda äh, oma riigis, riigi pensioni neile ei maksta ning seega on äh, Euroopa aitaks äh, seega paremini kaitsta eakaid inimesi. kui äh, öeldakse, et parandada on seal palju, siis parandame, aga igal juhul on see tegemist sotsiaalselt positiivse vahendiga ning äh, ärge tehke nalja, kui te ütlete, et see ründab riiklike pensiooni, pensionide süsteemi, see lihtsalt demagoogiliselt hirmutab inimesi ja kasu pole sellest midagi. suur tänu, QNGL-i nimel saab nüüd üheks minutiks sõna härra Shirdevan, palun. tere hommikust, austatud president, austatud kolleegid Äh, selleks, et tagada heaolu pensionis on, pensionieas on vaja äh, kõrgeid palku, head pensionisüsteemi äh, ja ÜRO uuring on seda ka kinnitanud, mis avaldati ka PEP-i läbirääkimiste ajal, see uuring nõuab ka seda, et äh, privatiseering äh, lõpeks äh, ning riiklikud süsteemid paremaks muutuksid, aga PEP on halb toode, see ei anna tagatist tarbijatele selles osas, et see, mida nad sisse maksavad, on see, mida nad pärast ka tagasi saavad ähm, ja tasud on liiga kõrged, PEP ei too kasu kaasa eh, kahekümnele protsendile Euroopa elanikkonnast, kes on juba eh, vaesusest vanaduspõlves ohustatud ja mm, see tee, mida me oleme valime, on ekslik ja seetõttu meie fraktsioon on esitanud vastu hääletustaotluse sellele, sest et meie oleme vastu pensioni privatiseerimisele. suur aitäh, kolleeg Keit Hõud Roheliste nimel, teil on üks minut Would... aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri väga hea töö eest äh, selle failiga. kõige tähtsam, mida tahaksin rõhutada, praegu on juba Euroopa turul erapensionitooteid. see valdkond on aga täiesti reguleerimata, see, mida me praegu siin teeme, on see, et lõpuks hakkame reguleerima erapensionit, personaalseid pensionitooteid. parim, mida me praegu teeme, on see, et me loome äh, alustoote üle-euroopaliseks personaalseks pensionitooteks, millega käivad kaasa ka e normid tarbija kaitseks, mitte me ei anna me kõike fondide kätte. jah, neid eeskirju võib kritiseerida, aga tähtis on see, et me oleme pannud ka ülemmäära tasudele ning küsimus komisjonile, kas me suudame siis tagada, et sellest ülemmääral tõ-, määrast tõesti peetakse kinni, et see on üks protsent äh, üldkuludest äh, ja see on väga tähtis äh, punkt, mida me peame jälgima lisaks tuleb rõhutada, et sellega äh, riigi pensionikavu ei asendata, aga komisjon peab väga selgelt väljendama, et tulevikus kasinusprogrammides ei nähta ette seetõttu täiendavaid kärpeid esimeses sambas, siis on esimene Äh, sammas ikka veel alles ja kolmas sammas on täiendav, mitte ei asenda esimest sammast. suur aitäh, ENF fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna härra Zilstra. jah, voorzitter, tänku veel. voorzitter. aitäh. Hollandi parlament lugupeetud äh, president on üle-euroopalise personaalse pensionitoote vastu meie minister äh, üle, ülemkogus hääletab selle vastu. kahjuks äh, jäime oma pead seal teises toetuses, seda artikkel neliteist lõige kaks ütleb, et äh, komisjon ei tohi siin sekkuda, inimesed peavad ise olema vastutavad oma pensioni eest, miks siis komisjon arvab, et äh, sellisel määral võib sekkuda riiklik, riiklikesse turgudesse ja nende toimimisse? minu äh, probleem ja Hollandi parlamendi probleem äh, on selles, et me näeme reaalset ohtu, kuidas see süsteem hakkab õõnestama riiklikke pensionikavu me peame suutma kaitsma oma pensionisüsteeme Euroopa Liidu poolse sekkumisest, Euroopa Liit ei tohi sekkuda meie riiklikesse pädevustesse. raportöör on juhtinud tähelepanu, et tege-, tegemist ei ole sekkumisega riiklikes, riiklikusse suver-, suveräänsusesse, aga ma usun, et tegelikult peaksime me jätma need pensionitooted Euroopa tasandil rahule, kuna see on riiklik, riiklikus pädevuses Euroopa Liidu sekkumine sel määral toob kaasa selle, et me jääme ilma oma riiklikust suveräänsusest selles valdkonnas ja seetõttu hääletame selle vastu. suur aitäh äh, fraktsioonilise kuuluvuse liikmete nimel, härra Zarjanopoulos, teil on üks minut. Το πανευρωπαϊκό ατομικό ασφαλιστικό προϊόν που αποφασίζεται σήμερα üle-Euroopaline personaalne pensionitoode, mille üle peaksime hakkama otsustama, on äh, hauakiviks, äh, mille Euroopa Liit äh, seab pensioniturule. see kahjustab kõige rohkem noori, tekitab suuri probleeme seoses tulevaste pensionitega ning ka tervisega ning nagu te teate, mõjutab see ka sotsiaalsüsteemi, pärast kärpeaastaid ei pea riik enam vastutust kandma, lükatakse see vastutus hoopis töötajate endi õlule. me räägime siin tegelikult äh, lisakopikatest, äh, mille inimene teenib äh, oma pisikesele riigipensionile lisaks me räägime siin, et inimene saab kõik oma raha tagasi, ei, see on ettevõtetele suurepärane, kõik see läheb ju aktsiaturgudele, see on hea uudis ettevõtetele ja pankadele. seega peaks nüüd kõla, kõlama häirekell, me räägime siin liberaaldemokraatide vaimusünnitisest, mis on üle mänginud vasaktiiva me peame nüüd toetama vasakpoolseid, kuna ainult nii saame tagada äh, töötajate õigused. suur aitäh ja nüüd äh, härra Pospišil, teil on kaks minutit. paní předsedkyně, já patřím poslancům, kteří podporují tento. suur tänu, proua president, mina olen üks nendest rahvasaadikutest, kes toetavad seda ettepanekut toetan seda kahel käel ning ütleksin, et äh, mitmete kolleegide mured, kes kardavad, et äh, see toode hakkab õõnestama riiklikke pensionisüsteeme, on alusetud. selgelt on ju välja öeldud, et tegemist on täiendava tootega, lihtsalt üks valik, mis tarbijatel veel juurde tuleb, kui nad muretsevad äh, selle üle, millest nad eakana elatuvad kui me vaatame, kuidas erapensionitoode praegu reguleerimata toimib, on selline samm väga hea see annab äh, täiendava võimaluse meie kodanikele pensionieaks säästa, me loome uue toote kolmanda samba jaoks ja see ei õõnesta kuidagi riiklikke pensionisüsteeme ja sellest peame me aru saama. seega teie mured äh, sellega seoses on alusetud, keegi ei räägi siin selles, et Euroopa pensionisüsteeme hakatakse ühtlustama ja hävitatakse kõik need riiklikud eripärad mina tervitan seda ettepanekut, äh, aga murettekitav on see, et ainult veerand keskealistest inimestest on äh, praegu hakanud kasutama erapensionitooteid. see on tõesti murettekitav, sest see põlvkond, mis praegu äh, tööl käib, tõenäoliselt riigipoolset rahastamist ei suuda, suudeta pensionid, nende pensionitele tagada seega peame me äh, peavad inimesed aru saama, et nad peavad hakkama kohe oma pensioniteks säästma ja võib-olla suudame seda selle instrumendiga nüüd saavutada. ning üks asi veel, mina oleksin soovinud, et see toode oleks ambitsioonikam. väga kahju, et komisjon ja nõukogu ei suutnud jõuda kokkuleppele täiendavates eelistes selle tootega seos äh,, seoses, mis tooks kaasa ka maksusoodustused Äh, kui oleksid kaasatud ka maksusoodustused, oleks see konkureeriv riiklike toodetega ja inimestele veel atraktiivsem. suur aitäh, proua Reena, kaks minutit. suur aitäh, äh, proua president. see, mis puudutab nüüd pensioneid, siis ma arvan, et äh, kui me tänapäeval Euroopas räägime pensionitest, siis äh, on eelkõige mõtet rääkida e, esimese samba pensionitest. ehk siis kuidas teha kõik e, selleks, et pärast tööelu lõppu saaks inimene piisavalt suurt pensioni. rääkida tänapäeval e, kolmandast pensionisambast, mõeldes, et see kolmas sammas võib esimese samba probleemid lahendada, tundub minu meelest täiesti vales suunas liikumine olevat ning eriti võttes arvesse seda, et ähm, soovitustes loeme tihti äh, seda, et Euroopa Komisjon soovitab liikmesriigidel vähendada esimeses, äh, makseid esimesse sambasse ning äh, loogika näitaks siis, et liikumine peaks tunduva, peaks toimuma kolmanda samba suunas. see tundub mulle väga veider olevat, meie pension peaks, meie tähelepanu peaks minema siiski esimese samba pensioni suunas praeguses versioonis näeme, et kolmanda sambaga on üsnagi palju probleeme ning näeme, et see, mida välja pakutatakse, pakutakse, peaks, võiks toimida kolmes liikmesriigis või kuskil Beliisis, aga räägitakse üle-euroopalisest sümbe-, süsteemist ning samuti ei tohiks mõelda, kuidas äh, maksudest kõrvalehoidmine võiks käia läbi selle kolmanda samba, ehk siis võime maksta makst äh, ühes riigis, äh, võtta välja raha teises riigis, valides selle, mis maksuliselt on kõige soodsam. ehk siis see tänane ettepanek ei lahenda Euroopa praeguseid pensioniprobleeme ning äh, suurendab äh, maksupettuseid ning sellega seoses mina selle ettepaneku poolt ei kavatse hääletada. suur aitäh, härra Starbatit ei ole saalis, mistõttu saab järgmisena sõna härra Selimovitš, teil on poolteist minutit. aitäh, proua president, lugupeetud volinik, mul on väga hea meel näha, et tõenäoliselt siin kojas õnnestub toetada seda pensionikava ning äh, aitame seega eurooplastel äh, säästa oma tulevikuks. Äh, me näeme, et need tooted on juba turul ja mit-, mitmed, mitmes mõttes on Euroopa ühine turg saavutatud, aga tänu sellele tootele õnnestub edasi minna ka kapitaliturgude ühendamisega ja lisaks sellele saavad inimesed säästa kolmandasse sambasse paremini ka sellistes riikides, kus praegu see võimalik ei ole. mina arvan, et see on Euroopa, Euroopa kodanikele väga kasulik, tegemist ei ole kohustusliku skeemiga, see on vabatahtlik kolmanda samba toode, me ei asenda sellega olemasolevaid kavu, vaid täiendame neid. lisaks äh, on see kasu nii äh, pakkujatele kui tarbijatele, nii et ma ei saa aru, milles probleem on Äh, peaaegu kakskümmend aastat on kulunud selleks, et me jõuaksime selle sammuni ja ma saan aru, et erinevatel riikidel on erinevad finantshuvid, aga mina näen, et see aitab konkurentsile kaasa ja aitab kaasa ka tarbijate kindlusele mida me sellega saavutame, me anname sellega võimaluse sellistele inimestele paremini säästa, kellel ei ole piisavalt võimalusi oma pensioniks säästa. see, tänu sellele tootele on pensioniks säästmine lihtne, tegemist on kaasaskandava tootega ja kindlasti toob see rohkem kasu äh, väga paljudes Euroopa Liidu riikides väga paljudele kodanikele. ühisturg on see, mis aitab inimestel säästa paremini. suur aitäh, proua Lopes, Permeha, teil on üks minut tänan, president äh, see muinasjutt, mille te ise olete välja mõelnud, et nii-öelda toetada riigipensioni, toob kaasa äh, taaskord uue võimaluse Euroopas spekuleerida finantstoode, mis eh, ei eh, ole kodanike jaoks mingisugune garantii ning eh, mis ainult maksusoodustuste näol toob raha juurde rikastele ja pankadele ning suunab Euroopa töötajate kogutud raha finantsturgudele. Te soovite üles ehitada Euroopa finantsturu hiiglaslike pensionifondidega, mis aitab võimaldaks neil osaleda rahvusvahelisel finantsturul. meie peaks aga kaitsma kodanikke, teie seda põhimõtet ei täida, toetades riskantseid erasüsteeme, millel isegi pole kapitaligarantiisid. Te soovite, kas te soovite tõesti kaitsta kodanikke, siis eh, tugevdage riiklikke pensionisüsteeme, mis on ainsad tõelised vaesuse vastases võitluse meetodid. suur aitäh, härra Kiigold, üks minut austatud kolleegid, ja ma olen kuulnud siin erinevaid hulle argumente, mis eh, selle pensionitoote vastu on suunatud, aga täiesti eh, ilmselge on see, et eh, seaduslik pension on see, mis tagab heaolu vanaduspõlves ning selle toote puhul äh, äh, me peame äh, rääkima sellest, et äh, me peaksime seaduslikule pensionile keskenduma äh, ja Euroopa määrus Äh, pidurdab seda meelevaldset olukorda, mis praegu selliste teenuste turul on, see kaitseb neid inimesi, kes kõige paremaid tooteid siiamaani äh, turul saanud ei ole ja mis me selle vastu saaks olla, siin räägitakse ka maksude minemaviimisest, mm, aga see ei ole ka argument, sellepärast et äh, kui üks riik riik mõtleb välja mingeid oote ja pakub mingisuguseid äh, maksusoosi sellele, siis äh, siin sõltub kõik sellest, kuidas inimesed valivad oma äh, elukoha äh,. proua Reino tahab esitada sinise kaarte küsimuse, palun. suur aitäh, härra Kiigult kui te räägite eh, tavalistest inimestest, kellest te räägite siis, kui teie palk on tuhat kakssada eurot kuus, siis kas te arvate, et teil jääb veel midagi üle, et pensionifondi maksta, et kuuekümne viieselt pensionile minna? ei jää. kui te ütlete, et maksupettusi ei ole, siis eh, kui me soovime, et eh, et me palusime, et äh, juhul, kui te, et kui te äh, panete, et ühesõnaga äh, maksud, maksu, kui te raha sisse maksate, siis maksud võetakse selle pealt see maksu, sissemaksu riigis, aga see nii ei lähe, vaid makse makstakse kõige soodsamas riigis. ja, ja te karjusite väga kõvasti, aga tõsiasi on see, et tavalised inimesed ja äh, tegelikult on palju tavatöötajaid, kes on jäänud kõrvale, kes äh, ei saa isegi tuhat kakssada eurot palka ja miks äh, nüüd nemad peavad siis olema kammitsed nendest kõrgetest tasudest ja maksudest, nendega me tegeleme, aga palkade natsionalism äh, tähendab seda, et äh, kui ühes riigis äh, pensioni sisse maksada, siis tuleb sinna ka jääda, selleks et seda nausta, aga see, et Euroopas on vaba liikumise põhimõte, tähendab seda, et võib kolida ka teise riiki ja seal oma pensionit saada aitäh. kodanikud äh, peavad äh, suutma, peavad saama väärikat pensioni pärast seda, kui nad on äh, terve elu rasket tööd teinud, seega me peame vältima selliste e-, e-, eraste, e-, eratoodetele liikumist ja toetama hoopis riiklikke pensione, teie soovite äh, täiendavat toodet äh, maksusoodustusega, tegelikult on tähtis see, et inimestele oleks äh, tagatud piisav pension, äh, piisav sissetulek kohu-, läbi kohustuslike sissemaksete riiklike kavade kaudu. ja lisaks sellele tuleb luua ka piisavalt reserve riigi tasand, tasandil, mitte ainult panna inimesed oma tulevikuks säästma, ainult nii on inimestel võimalik saada väärikat pensioni. muidugi lisaks sellele tugevale riiklikule pensionile on igal inimesel äh, ka võimalus täiendavalt säästa, aga seda tehes ei saa me luua sellist süsteemi, mis konkurentsi moonutab. suur aitäh, poolteist minutit, härra Benifei. tänan, president, tänane hääletus kus äh, me räägime üle-euroopalisest ähm, pensionisüsteemist, on äh, lisand ähm, äh, riiklikule pensionile, see on väga oluline. Äh, PEP peaks peaks aitama arendada majanduskasvu, suurendada meie finantsturgusid, kuid ka sotsiaalvaldkonnas võiks PEP olla väga oluline, sest see annaks mitmekesistada pensionivõimalusi ja vähendaks pensionäride vaesust oleks oluline, et tegemist oleks äh, konkurentsivõimeliste toodetega, mis sobiks avalikkusele äh, ning äh, see on oluline noorte jaoks, kes töötavad ja töötavad Euroopa Liidus, et nad saaks täiendada oma koduriigi pensioni seega tuleb mitmekesistada võimalusi pensionimakseid teha erinevates liikmesriikides, kuid samas on äh, ka üks kriitiline aspekt ehk äh, siis, äh, sest puudub kontrolli element, mis erinevaid aspekte selle süsteemi juures jälgida aitaks. selline, selline punkt oleks väga vajalik, et seda toodet edasi arendada ka tulevikus. suur aitäh, kolleeg Nategaal, üks minut. Dank u wel, voorzitter. Ik ben gekozen door de Nederlanders en dat was om een boost. suur aitäh. mind valiti siia hollandlaste poolt. siseturgu oli vaja ergutada Äh, ning kodanikke kaitsta. Äh, meil on üks suuremaid saavutusi Hollandis meie äh, pensionisüsteem. meie pensionifond on sada kolmteist miljardit eurot, mis on kokku hoitud hollandlaste poolt oma vanaduspõlve jaoks. ning Äh, äh, hollandlased on kõvasti tööd teinud ja mõelnud oma äh, vanaduspõlvele, mina olen selle süsteemi vastu, sellise euroopaliku tooste vastu, sest see ähvardab Euroopa liikmesriikides pensionisüsteeme. Need, kes võivad kõige paremini otsustada selle süsteemi üle, on hollandlased ise. härra Urban Crespo, suur aitäh pensionäridel on kõrini, kuidas Euroopa institutsioonid ütlevad, et äh, riiklikud pensionisüsteemid pole jätkusuutlikud. me räägime inimestest, kes on terve elu tööd äh, teinud, et saada väärikat pensioni meie oleme ühiskonnana sunnid, äh, kohustatud nende pensioneid ka garanteerima, siin on küsimus ju õigustes. pensionäridel ei ole vaja, et hasartmänge mängitakse nende pensionitega, või et loodaks uusi mm, eh, finantstooteid, mis võimaldavad nende kokkuhoidnud rahaga eh, eh, hangeldada. meil on vaja garanteerida riiklikke pensionisüsteeme ning lõpetada nende erastamine ning meie väljendame täielikku toetust pensionäridele nende, nende võitluses, äh, kes teevad tööd, kes kaitsevad kõikide äh, õiguseid, mitte ainult enda õiguseid. kaitskem riiklikke pensione. suur aitäh, proua Miranda, üks minut. suur tänu, president. sel nädalal äh, Äh, oleme saanud üle kahekümne tuhande meili pensionäridelt, eriti Hispaaniast, kes palusid, et me selle ähm, ettepaneku vastu, mina kindlasti hääletan vastu. väärikad pensionid, sest kes saab äh, pensioni nelisada või kuussada, seitsesada eurot äh, kuus, seitsesada on juba suur sissetulek mõne jaoks, on väga raske rääkida mingitest äh, Äh, äh, ning see pealegi ei ole Euroopa institutsioonidel pädevus maksude üle otsustada, on see järjekordne salajane katse äh, pensioneid erastada, mida eriti Rahvapartei soosib Hispaanias ning sellega seoses hävitatakse rahvapensioni õigusi ning me ei tea, kas tulevastel põlvedel tulebki pensionit ning see uus süsteem aitaks rikkaid ning äh, see ei aita vähendada töötust ning see ei aita ka vaeseid, nii et mina hääletan selle ettepaneku vastu ja toetan pensionäre. järgmisena saab sõna härra Tang äh, kapitaliturg Euroopa Liidus, sellest on räägitud ähm, juba viis aastat ning äh, kolm äh, ettepanekut on ka lauale jäänud ning äh, praegune ettepanek aitab välja töötada, aitab välja töötada uue finantstoote. aga mis selle toote juures nüüd üle-euroopaline on? kokkuvõttes see lihtsalt suurendab finants turgu, kuidas vabatahtlik süsteem aitab äh, luua erapensionide süsteemi riigis, kus seda olemas pole, miks peaks meid huvitama selline pensionisüsteem, kui intressimäärad on madalad ja kokkuhoidu ei toimu Äh, äh, Hollandis öeldakse, et kui sa halba ei, head ei tee, siis halba ka mitte, aga võib-olla see on Euroopa institutsioonide jaoks äh, liialt küüniline lähenemine, tänan. suur aitäh ja nüüd annan sõna vaba mikrofoni voorule, kolm sõnasoovijat on, kõigepealt saab sõna härra Marin. suur aitäh. ma tahaksin rõhutada pärast äh, seda, mida ma siin kuulnud olen, et äh, ma hääletan selle ettepaneku äh, poolt, sest ma saan aru, et see ei konkureeri riiklike süsteemidega, vaid kokkuhoidlikele inimestele annab võimaluse täiendavaks pensioniks, mis ei konkureeri riiklike pensionitega, see lihtsalt täiendab neid me, me ei sea kahtluse alla eh, riiklikke pensionisüsteeme, mis on kohustuslik ja kus osalevad kõik, vaid eh, see on nende inimeste jaoks, kes kokku hoiavad ning kes eh, aeg-ajalt investeerivad halbadesse toodetesse. sellega seoses tundub mulle, et see toode on hea ning äh, Eh, see eh, lihtsalt täiendab ja mitte ei konkureeri riike, riiklike süsteemidega. järgmisena saab sõna kolleeg Kuneva. tänan. Eh, varsti toimuvad valimised, millise sõnumi saadaks Euroopa Liit kodanikele, kas soovite öelda neile, et tahame, et rikkamad saaks veelgi rikkamaks ning selle maksaks kinni töötajad? Euroopa eh, Liidu Nõukogu eh, soovib eh, finantsturgudele ligipääsu inimeste hoiustele. valitsused võivad isegi otsustada seda, mis saab inimeste pensionitest, kui nad ühest riigist teise liiguvad. palun mõelgem see läbi, ja mõelgem selle peale, kuidas oleks võimalik tugevdada riiklikke pensioniskeeme ja ärgem hakakem erastama neid. järgmisena saab sõna proua Rodriguez. suur aitäh. kõnelejal pole mikrofoni. tänan. kolleegid see üleeuroopaline pensionitoode tundub mulle olevat tõeline solvang tööliste vastu, töötajate vastu, vaeste noorte vastu, no äh, naiste ja äh, nende inimeste vastu, kellel pole tööd. kui me tõesti soovime garanteerida äh, riiklikke pensionisüsteeme, peame hääletama selle raporti vastu ning peame e, hakkama üles ehitama sellist määrust, mis tõesti aitaks liikmesriikidel tugevdada riiklikke pensionisüsteeme. meie tulevik, e, väärikas vanaduspõlv ei tohi sõltuda sellest, kas meil on võimalik kokku hoida ning minu meelest on väga piinlik eh, riigi raha eh, maksueelistustega suunata mm, eh, see raha sellistesse fondidesse, see aitab lihtsalt rahaga hangeldada, suur tänu. aitäh ning järgmisena saab sõna härra volinik suur aitäh teile, proua president, aitäh teile väga huvitava, eh, pisut emotsionaalse arutelu eest. kõige olulisem meie kõigi jaoks eh, on see, et meie riiklikud pensionisüsteemid oleks tugevdad, tugevad ning et nad saaks teha seda, milleks nad ette nähtud on. nii et paljudes liikmesriikides, kui mitte kõigis, peame mõtlema selle peale, kuidas reformida liik-, riiklikke pensionisüsteeme, et eh, muuta nad tugevamaks isegi sellisel perioodil, kus eh, ise, eh, kus vananevaid inimesi on meie ühiskonnas üha rohkem, nii et peame tegema kõik endast olenevat, tugevdama riiklikke pensione kuid see konkreetne pensionitoode PEP ei ole kuidagi seotud riigi pensionitega, see ei asenda äh, riigi pensioneid. see ainult suurendab alternatiive, mis äh, on kättesaadavad äh, tavakodanikele. paljudes meie liikmesriikides, kui statistikat vaadata, siis inimesed, kellel on ajutised töökohad, mitte pikaks perioodiks ja tihtipeale ka üsnagi madalad palgad, eh, on soovinud täiendada oma riigi pensioneid, võttes eh, ost-, hankides endale erapensioni võimaluse. ning eh, nüüd me, me üritame üles ehitada reegleid üle-euroopalise pensionitoote jaoks, kas see on vale, ma ei usu. ma arvan, et see on tegelikult positiivne, sest see peaks eh, tekitama suuremat konkurentsi pakkujate eh, eh, vahel ning peaks kaasa tooma ka odavamad tooted. seega olen ma näinud, et see temaatika on väga kergesti kasutatav valeinfo levitamiseks ning kõik peaks arvesse võtma seda, et ei ole tõsi, et üritatakse ehm, pensioni erastada, isegi ehm, sööki müüakse eraettevõtete poolt. nii et ma olen kindel, et kuigi siin on erinevaid ideoloogiaid ja prioriteete, ei ole siin kojas küll kedagi, kes sooviks sellist infot meie valijatele äh, Eh, levitada, see ei ole vastutustundlik, parem on selgitada, mida see ettepanek eh, tegelikult eh, soovitab meie ühiskonnale ning samas tuleb edastada sõnum, et me peame olema vastutustundlikud ja tegema kõik selleks, et meie pensionisüsteemid toimivad ka tulevikus, kus töötajaid on vähe ning pensionäre on rohkem. suur aitäh teile! aitäh, järgmisena saab sõna proua raportöör, kaheks minutiks, suur aitäh teile, proua juhataja, kõigepealt ma sooviksin tänada neid kolleege, kes toetasid raportit, tänan ka variraportööre, eh, eesistujariiki, eriti austerlasi, kes oma panuse andsid, kuid ma sooviksin öelda neile kolleegidele, kes rääkisid väga negatiivselt, kes vali-, hääletavad vastu, enamus neist juba läksid ära, sest neid ei huvita vastuväiteid kuulata. ma olen väga palju vale uudiseid kuulnud siin, näiteks öeldi, et kui te hääletada äh, kui äh, te hääletate vastu, hoiate need tooted turult eemal, tegelikult te aitate neid turukauboisid, sest nad juba tegutsevad turul. ning eh, see on ainus võimalus nende reguleerimiseks, nii kui te ütlete, kui te hääletate poolt, siis te nõrgendate riigipensionisüsteeme, see on täielik jama, need on kaks täiesti erinevat süsteemi ja need kolleegid, kes hääletavad vastu, teate mis, selle asemel, et hääletage vastu, eh, hea eh, PEP süsteem osas kirjutage oma valitsusele ja öelge, et tugevdagu oma pensionisüsteeme, need ei ole kuidagi seotud äh, PEP süsteemiga, kui teie riigisüsteem äh, on nõrk, siis teie valitsus pole piisavalt äh, teinud selle jaoks ja nüüd ma oma hollandlastele kolleegidele ütlen hollandi keeles, et täna taaskord koole, kohe kui räägime pensionist Euroopas, siis see tähendab seda, et Euroopa ründab Euroopa kodanike hollandlaste, eh, hollandlaste hoiuseid, see on täielik jamps eh, ning eh, see on täielik idiootsus, see on lihtsalt selleks, et, et esilehekülgi täita ajakirjanduses ning ma kuulsin ka, et PEP-i poolt hääletamine toob kaasa maksupettused, vabandage väga, sellel ei ole midagi seotust, seotud, kuidagi seotud maksupettustega see ei muuda absoluutselt mitte midagi maksupoliitikas. see on täielik äh, idiootsus üritatakse luua tarbija kaitseks reegleid äh, toodete jaoks, mis turul juba olemas on. Te võiks selle üle hea meelt tunda. me võtsime arvesse äh, Eh, kõrge, kõik muudatusettepanekud, eh, mis, eh, mis meile esitatud on, aitäh yeah.. suur aitäh, mulle tundub, et siin saalis on juba ka natuke valimiskampaania algust võimalik näha. arutelu on nüüd lõppenud ja hääletame seda teemat täna alates kella kaheteistkümnest järgmiseks punktiks meie päevakorras on äh, härra Kaasa raport teemal lapsevanemate ja hooldajate töö ja eraelu tasakaal. kõigepealt saab sõna härra Kaasa. Teil on neli minutit. Grazzi, signora president, nensabu bis ftit passil bot minn ftehim. suur aitäh lugupeetud president, me oleme mõne sammu kaugusel täiskogu äh, kokkuleppest. oluline on investeerida perekondadesse üle kogu Euroopa. ma usun, et see, mida me täna siin äh, välja pakume, on tasakaalustatud õigusakt, mis äh, viib sisse miinimumnõuded, tagamaks juurdepääsu nii naistele kui meestele lapsehoolduspuhtu, puhkusele ja hooldajapuhkusele ning annab ka neile õiguse paluda paindlikke töötingimusi see direktiiv äh, tagab kümme päeva puhkust äh, isadele, kahekuuse tasustatud puhkuse lapsevanematele, viiepäevase äh, puhkuse hooldajatele ning õiguse lapsevanematele paluda paindlikke töötingimusi. väga oluline on see, et selle direktiivi eesmärk läheb kaugemale ainult õiguste suurendamisest lapsevanematele ja hooldajatele, see toob endaga kaasa kindlasti ka suurema soolise võrdõiguslikkuse, selleks, et äh, perekohustusi on, oleks võimalik paremini jagada. läbirääkimiste käigus olen ma alati nõudnud seda, et soolisele ebavõrgusele ebavõrdsusele tuleb lõpp teha ja tuleb tagada äh, töö ja eraelu äh, ühildatavus Eh, minu eesmärgiks eh, oli saavutada see eesmärk selleks, et eh, toetused ei oleks mõeldud mitte ainult töötajatele, vaid ka tööandjatele, erinevad uuringud on näidanud, et traditsiooniliselt on naine see, kes kõige rohkem kannatab, kui me räägime vastutusest laste üleskasvatamisel, sama kehtib nii lapsevanemate kui hooldajate puhul ja sageli lapsevanemad isad või noh, pigem emad peavad töötamise lõpetama selleks, et pere eest hoolitseda ja see toob kaasa ebavõrdsuse palkades ja ka lõpuks pensionites Eh, naiste ja meeste vahel ja see direktiiv muudab eh, laste hoolduskohustust eh, ja selle jagamise põhimõtteid lapsevanemate vahel, muudab selle võrdsemaks, see tähendab seda, et isad saavad olla laste esimestel eluaastatel samaväärselt kaasatud kui emad laste kasvatusse ja lisaks tuleks pakkuda lapsevanematele toetusi tööellu tagasipöördumiseks, ilma et nad peaksid ohverdama perega veetmist see aega. naised peaksid ka oma täieliku potentsiaali saama saavutada tööturul, aga teisest küljest me peame tagama selle, et äh, rohkem isasid kaasatakse ka siis äh, laste kasvatamisse. ja seetõttu me peame pakkuma vajalikke instrumente selleks, et neid aidata selleks, et neid eesmärke saavutada, tänases ühiskonnas peame me mõistma ka hooldajate olulisust. Ehm, Kellegist hoolitsemine tähendab äh, pühendumust, mis on nii vaimne kui füüsiline ja ma arvan, et me peame äh, rohkem tähtsustama hooldajaid äh, ja tagama neile vajaliku toe. ma arvan ka, et need ettepanekud on kasulikud kõigile, nii pereliikmetele, kes hooldavad oma vanemaid sugulasi, ka nendele peavad olema õigused tagatud, me oleme püüdnud seda reaalsust tagada ja oleme siis selle dokumendi koostanud, mida me täna teile esitleme, me tahame luua Euroopa, kus poisid äh, nagu ka tüdrukud kasvavad äh, üles ühiskonnas, kus on kaks võrdselt kohustusi jagavat vanemat peres äh, ja see aitab muuta äh, praegust kultuuri, vastutuskultuuri peresuhetes ja äh, lõpetan äh, üleskutsega teile, et te toetate toetaksite seda dokumenti, see on hea nii naistele kui meestele, peredele laiemalt ning meie majandusele üldiselt. tegemist on väga olulise sammuga Euroopale, muutes selle sotsiaalsemaks, aitäh! suur aitäh ja suur aitäh selle eest ka, et oma kõneajast kinni pidasite ja nüüd saab naiste õiguste komisjoni nimel sõna proua Kozlovska-Rajevitš, palun. austatud president, suur aitäh teile, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, naiste õiguste komisjoni nimel tahaksin väljendada rahulolu siis eh, te, tervitaksin seda tööd, mis on tehtud selle väga olulise teemaga seoses, tahaksin tänada härra Kaasat selle teemaga tegelemast ning tahaksin tänada ka kõiki organisatsioone, kes on omalt poolt panustanud sellesse projekti väga konstruktiivsel viisil see äh, raport äh, läbis ülevaatuse ka meie komisjonis, naiste õiguste komisjonis, sellepärast äh, et soolise tasakaalu puudus toob kaasa naiste keerulisema olukorra. sageli naised seavad pered esikohale, emad on need, kes äh, koju jäävad töölt, kui lapsed haigestuvad ja nad maksavad selle eest väga kõrget hinda. ja Eh, naised tõesti ohverdavad ennast oma perekondade nimel ja see ei ole lihtsalt sõnakõlks, eh, selline teguviis eh, toob lõpuks kaasa selle, et naiste pensionid on keskmiselt nelikümmend protsenti madalamad kui meeste omad. tööandjad seostavad pere olemasolu sellega, et naised saavad olema vähem tööpostil ja seetõttu sageli neid ei palgata ja see määrus nüüd julgustab paindlikumat lähenemist äh, ka tööandjaorganisatsioonide poolt ja aitab kaasa paremale ülesannete jaotusele lapsevanemate vahel. samal ajal aitab see naiste ja ka meeste positsioone tugevdada, mehed saavad ka õiguse oma laste eest kodus hoolitseda, see on väga oluline element, see toob pere kokku äh, tihedamalt ja millised on äh, need kõik olulised elemendid siin, miinimumperiood kaks kuud, mis on ette nähtud vanemapuhkuseks, lisaks äh, veel isapuhkus, tegemist on ettepanekuga, mis äh, on kasulik kõikidele osapooltele ja sellepärast tahaksin kutsuda üles kõiki fraktsioone, et nad toetaksid seda dokumenti. toetagem lapsevanemaid, lapsi ja peresid, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab komisjoni nimel sõna proua Tyson, palun! suur aitäh, austatud president, austatud raportöörid, äh, parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, äh, vastutavat komisjoni ja assotsieeruvaid komisjone, härra Kaasat ja proua Kozlovskat ning kõiki variraportööre, tõsiselt tehtud töö eest selle direktiivi kallal. Te olete tõesti endast kõike andnud selleks, et jõuda heale kokkuleppele selle olulise teema küsimuses. kokkuleppele jõudmine ei oleks olnud võimalik ilma hea tahteta ja koostöövalmiduseta nii komisjoni, vabandust, nii nõukogu kui parlamendi poolelt äh, ja mõlemad institutsioonid äh, tahtsid näha positiivset lõpplahendust läbirääkimistele, see oli väga tähtis. selle ettepanekuga tahame me suurendada naiste osalust tööturul ning tahame tagada, et neil oleks võimalus äh, tasakaalustada pereelu ja tööelu. me tahame anda isadele ka tõelise võimaluse aega veeta oma lastega tänapäeval on olukord selline, et naised ja mehed äh, peavad endiselt äh, otsustama, kuidas korraldada oma era- ja, ja äh, tööelu ja eh, naiste puhul eh, valmistab see eriliselt suuri probleeme, me näeme seda tööturuga seotud statistika kohaselt üksteist koma viis protsendipunkti on naiste tööhõive määr madalam meeste omast ning see tähendab ka seda, et siit tekib eh, kuueteistkümne protsendiline palgalõhe, mis omakorda toob kolmekümne kuue protsendilise pensionilõhe tulevikus kaasa. lugupeetud parlamendiliikmed, loomulikult on neid, kes ütlevad, et see ettepanek äh, kehtestaks reegleid perekondadele ning sekkuks nende isiklikesse otsustesse, Äh, ma ei ole sellega nõus ja äh, väidan hoopis vastupidist. see direktiiv siin äh, on dokument, mis pakub rohkem võimalusi ja stiimuleid ning valikuid kodanikele, et korraldada oma äranägemise järgi oma pereelu. aga loomulikult lõppotsuse teevad siiski vanemad. tänu sellele direktiivile nii isad kui emad saavad neljakuise vanemahool puhtus, puhkuseõiguse, aga kaks kuud nendest äh, peab olema tagatud äh, liikmesriikide korralduste kohaselt, meie oleme leidnud selles kohas hea kompromissi kolmepoolsetel läbirääkimistel. lisaks sellele isadel on äh, õigus kümnele päevale isaduspuhkusele, mida makstakse vastavalt haigusrahadele Eh, ning eh, nii lapsevanematel kui hooldajatel on eh, õigus nõuda paindlikke töötingimusi ning see direktiiv annab vastuse ka meie praeguse ühiskonna peamisele murele, vananevale ühiskonnale ja sellega seonduvatele muredele. hooldajapuhkus viis tööpäeva tähendab seda, et inimesed saavad oma sugulaste eest paremini hoolitseda. tegemist on esmakordse Euroopa direktiiviga, mis sellise hooldajapuhkuse kontseptsiooni sisse toob. lugupeetud parlamendiliikmed, parlamendisaadikud, ma tõesti usun, et see direktiiv siin äh, on oluliseks edasiminekuks, äh, parandab äh, meie kodanike pere- ja tööelu, see muudab Euroopa sotsiaalõiguse samba reaalsuseks ning see on ka oluliseks sammuks edasi ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisel Suu,. suur-suur aitäh ja suur aitäh tehtud töö eest! aitäh! suur tänu, proua volinik! ja nüüd äh, liigume edasi fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna proua Morin Chartier, teil on kaks minutit. tänan, kõigepealt äh, tahaks pöörduda proua voliniku poole ma imetlen äh, väga seda, mida te teete selle dokumendiga tegemist on väga kaasaegse dokumendiga, te olite väga julge, et selle eh, dokumendiga meie töölauale tõstsite. Te olite julge, sest eh, selline eh, dokument pöörab pahupidi meie ühiskonna ürgaegsed mõttevormid, kus naised, ainult naised hoolitsevad laste ja eh, kodu eest, mis eh, paneb eh, lõpu peale nende karjäärile ja sissetulekutele. Teie olete julgenud seda teksti ja selle tekstiga muuta seda olukorda ning nende kõikide naiste nimel soovin ma teile öelda aitäh. soovin öelda David Kaasale, kes suutis äh, Eh, oma veendumustega lõpuni minna. ka siin eh, on eh, tegemist Euroopa saadikute tegevusega, sest meil võib olla hea tekst algselt olemas, me võime koostööd teha variraportööridega, kui sellega ei käi kaasa kolmepoolsed läbirääkimised, mis on tõhusad, siis on tulemus null. nii et jah, suur aitäh, suur aitäh teile kõigile see on uus telliskivi sotsiaalse Euroopa müüris ning seda peab toetama. see on eh, selline telliskivi, mis muudab tööturgu, kogu pereelu eh, kontseptsiooni ning ka võrdsust meeste ja naiste vastu, vahel tööturgu see muudab sellepärast, et me ei koorma ainult naisi koduste kohustustega, vaid saavutame niimoodi võrdsed sissetulekud, võrdsed karjäärivõimalused, seda me naistele ka soovime, aitäh volinikule ja aitäh kolleegidele. ning järgmisena saab SND nimel sõna proua Arena. suur aitäh, ma olen nõus sellega, mida ütles proua Marin Chartier tänades proua volinikku, tänan ka raportööri tõsi, me elame kahekümne esimeses sajandis ja endiselt meie ühiskond diskrimineerib naisi, kes eh, tööturul eh, leiavad, et neid diskrimineeritakse karjääri vältel eh, ja ka neid palgaga diskrimineeritakse. ja põhjus on lihtsalt see, me võime olla emad ning äh, seega meie võime saada lapsi, sünnitada lapsi on põhjus, miks meid diskrimineeritakse, mitte ainult sellepärast, äh, äh, mitte ainult sellepärast, et me võime saada, et me saame lapsi, vaid ka me sellepärast, et me võib-olla kunagi saame lapsed. ning seega on see riskantne ehk siis tööandja jaoks, ehk siis üheksa kuud rasedust peaks õigustama seda, et naiste palk on kuusteist protsenti madalam, kolmkümmend protsenti madalamaid pensioneid. kas te näe-, kujutate seda ette, üheksa kuud teie elust paneb teid sellisesse olukorda? E, ja nüüd me pakkusime välja ühe võimaliku võimaluse mis äh, aitaks naiste ja meeste olukorda võrdsustada, loomulikult me ühe direktiiviga ei jõua kuhugi, kümme päeva ei ole võrdne emapuhkusega, kuid äh, see on samm edasi. vanemapuhkust äh, äh, äh, kus kahekuune vahetamatu vanemapuhkus on samm edasi, peame edasi tegutsema palgaga ning Eh, see on uus direktiiv, uus, eh, uued õigused, peame neid, seda kaaluma ja arutama, tänan proua volinikku selle edusammu eest, kuid loomulikult peame kontrollima ka seda, kuidas seda direktiivi rakendatakse, see on kõigest äh, Eh, kõigest eh, üks samm edasi ja liikmesriigid, kes soovivad kaugemale minna, loomulikult eh, võivad seda teha, kuid meie teeme Euroopa Parlamendis kõik selleks, et see direktiiv aitaks võidelda kõigi diskrimineerimisliikide vastu, mis äh, tööturul naisi tabavad, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab ETSR fraktsiooni nimel sõna proua Žinanska, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad siin Euroopa Parlamendis räägime me sageli naiste ja meeste võrdõiguslikkusest, naiste kaasamisest tööellu ning paremast töö ja eraelu ühildamisest. see dokument, mille üle me hakkame varsti hääletama, on konkreetseks instrumendiks, mis võimaldab meil neid eesmärke ka täita see ettepanek äh, põhineb miinimumstandardite kehtestamise põhimõttel, äh, mis toovad sisse üle-euroopalise miinimumi, mida iga liikmesriik äh, saab oma äranägemise järgi ka muuta. ja seda selleks, et see ettepanek sobituks erinevate liikmesriikide elanike vajadustega Äh, siin me räägime emadest ja isadest, kes oma vastsündinuste eest äh, hoolitsevad äh, ja see puudutab ka nende lastevanemaid, kes vajavad tervisliku seisundi tõttu rohkem abi kui teised. ja me võtsime neid aspekte ka arvesse, üldiselt tegelikult me saaksime neid vanemaid veelgi rohkem toetada, aga see esialgne toetus seda peaksid pakkuma ikkagi liikmesriigid, kes saab saavad eh, seda ähm, oma äranägemise järgi muuta vastavalt vajadustele äh,. Ehm, vastsündinud äh, isadele tagatav isapuhkus on väga hea, Slovakkias oleme me kuulnud äh, sellealaseid lubadusi pikka aega, aga sellest ei ole siiani midagi saanud ja seetõttu rõõmustab see punkt mind kohe eriti. mul on ka hea meel selle üle, et me oleme üle-euroopaliselt hakanud rääkima eh, sugulastest hoolitsemise küsimusest ja see puudutab siis ka hooldajate puhkust äh, ja Euroopa perede toetamine on otsustava tähtsusega, aitäh! suur aitäh, ALDE fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Veber. Teil on kaks minutit. aitäh! lugupeetud kolleegid, raportöör ja variraportöörid on äh, tänu ära teeninud selle töö eest. minu ootused äh, olid tegelikult vastavuses rohkem komisjoni ambitsiooniga, ettepanekuga. siin kojas õnnestus meil neid ambitsioone veel äh, kergitada, kuid pärast raskeid läbirääkimisi nõukogus oleme siiski pidanud langetama oma sihte siin on ette nähtud meetmed ka tasustamiseks. uuringud on näidanud et, et ligikaudu kaheksakümmend viis protsenti töötaja tasust äh, isapuhkuse ajal äh, on stiimuliks selleks, et mehed kasutaksid oma isapuhkust, vastasel juhul äh, jääb see koorem siiski naiste kanda kas see kahju, et kaasseadusandlad, seadusandjad ei suutnud siin kokku leppida ja jätsid liiga palju liikmesriikide otsustada lõpuks äh, ei muudeta võrreldes praeguse olukorraga suurt midagi, jah, see on samm edasi, aga see on väga väike samm. mis puudutab hooldajapuhkust, siis äh, toob see ettepanek tõelise uuenduse Euroopasse. kahjuks äh, on liikmesriigid olnud oma lähenemises liiga ettevaatlikud, uuringud on näidanud, et haige või eaka sugulase eest hoolitsedes peavad naised seadma esikohale oma perekonna, mitte oma sotsiaalelu, töökohad, tulevased pensionid. see tekst on siiski samm edasi selles vallas, see pole küll revolutsiooniline, aga vähemalt oleme me nüüd hakanud rääkima tasustatud isapuhkusest äh, Euroopa Liidu tasandil, lisaks kaks kuud äh, ülekandmatut äh, vanemapuhkust ning hooldajapuhkus lisaks on äh, nendel inimestel võimalik äh, nõuda paindliku tööaja kasutamist selleks, et paremini tasakaalu seada oma töö ja eraelu. loodetavasti see olukord paraneb veelgi tulevikus. aitäh. QNGL-i nimel saab sõna nüüd äh, proua Gonzales Penjas. tänan Äh, vanemapuhkus, äh, äh, mis kestavad sama kaua, mis on tasustatud sajaprotsendilise palgamääraga, seda toetame meie, loomulikult praegune ettepanek on meie meelest täiesti ebapiisav. esitasime mitmesuguseid muudatusettepanekuid, näiteks seda, et vanemapuhkuse võtmine on mõlemale osapoolele kohustuslik, see on hädavajalik selleks, et nii peres kui tööturul oleks tingimused võrdsed Ehm, ning äh, täielik palga säilitamine on vajalik selleks, et äh, vanemad ei vaesuks ning ähm, äh, äh, sest äh, äh alguses peaks pärast lapse sündi peaks olema isal kaks nädalat kohustuslikku vanemapuhkust, sest van-, ema eest peab ka hoolitsema. peame Eh, praeguse ettepanekuga pisut parandama kodanike elu, kuid me oleks, peaks palju rohkem ära tegema selleks, et üles ehitada sotsiaalset Euroopat, mis võitleb eh, võrdsuse eest, loodan, et see läheb nii ka järgmises eh, parlamendis ja et võideldaks meie ühiste eesmärgide eest. järgmisena saab Roheliste ees sõna härra Urtas Sun, üks minut. oi suur aitäh, selles dokumendis on häid ja halbu külgi, oleme väga kaugel eh, võõrandamatutest eh, kohustuslikest võrdsetest vanemapuhkustest, kuid see mõjutab positiivselt siiski koda, paljude kodanike elu viites, viies riigis eh, viiakse sisse esimest korda isapuhkus ning kaheksas läheb see pikemaks ning kaks kuud on nüüd mitteülekantavad õigused, näiteks äh, samas äh, pakutakse äh, kompensatsiooni, mis on märksa vähem kui kaheksakümmend protsenti, mis välja pakutakse, minu meelest me ei ole piisavalt kaugele läinud, tahaksin tänada äh, voliniku raportööri, kes on ambitsioonikamad kui nõukogu ja nõukogule tahan öelda, et iga kord, kui me midagi, mõne meetme vastu võtame, ei saa me kaubelda pidevalt selle üle, kuidas, mida see riikidele maksma läheb, me peame ambitsioonikad olema tuleviku pärast ja selleks on, on vaja ka selliseid sätted. suur aitäh, EFTD nimel saab sõna proua Pige suur aitäh, kallid kolleegid, ükskõik milline on teie nägemus perekonnast, võiksime kõik olla nõus ühe asjaga, Euroopa jaoks ei ole kõige suurem probleem mitte terrorism või globaliseerumine, vaid tulevased perekonnad ehk me, see, et me jääks alles ning praegusel hetkel oleme eh, tunnistajaks selleni, et Euroopa elanikkond hakkab radikaalselt vähenema kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. kui me ei garanteeri noorte eh, õigusi, vanemate õigusi, siis ei ole loota, et nad ka perekonnad loovad sellega seoses olen praeguse raportiga väga rahul, see konkreetselt mõjutab eh, paljude Euroopa kodanike elusid ja see aitab ähm, leida eh, paremaid eh, tingimusi tööturul. Eh, praegune raport aitab kaasa tuua vähemalt kümme päeva lisapuhkust kõigis liikmesriikides ning samuti toob see kaasa vähemalt kaks kuud kohalikku, kohustuslikku vanemapuhkust, mida ei saa üle kanda. me ei saa lihtsalt kõike, kogu tööd nais-, emade õlgadele kuhjata e,. E, ärgem unustagem, et perede eest hoolitsemine on väga suur töö, eriti puudutab see e, ne, e, töövõimetuid, e, alaealisi, haigeid ja nii edasi. me e, teame, et see kõik võib olla koormav väikeettevõtetele ja oleme palunud ka äh, palu, oleme, palusime ka riigi toetust, mis peaks Eh, aitama nii vanurite kui laste eest eh, hoolitseda. Eh, kahjuks meie ettepanekuid kõiki vastu ei võetnud, samas tulemused on rahuldavad. sellel raportil on võimalus parandada paljude kodanike elu ning parandada meie mandri demograafilist olukorda. ükskõik, milline nägemus peredest teil on, ma kutsun teid toetama seda raportööri, et Euroopat päästa suur aitäh ning ENF-i nimel saab sõna kolleeg Mila. tänan, proua president, see raport, mis eh, eh, peab reguleerima kodanike eh, eraelu, on tüüpiline Euroopa Liidule. sekkutakse kõikidesse aspektidesse inimese eraelus, laste sündimisest hariduseni, samuti Äh, vanemate inimestest hoolitsemise sekkub Brüssel, äh, rääkides, et see aitab parandada olukorda tööturul, samas tekitab aga suuremat ebavõrdsust. sellel äh, dokumendil on kolm ohtu. kõik administratiivsed otsused selles valdkonnas peaksid käima ainult liikmesriikide pädevusse, Brüssel ei ole see, kes otsustab, kui kaua, kui palju või miks, see on lähimuspõhimõtte vastu ning äh, see ei eh, sobi sellistele riikidele nagu Prantsusmaa, kus kõik vajalik on juba tehtud. peale selle need sätted eh, ei eh, aita absoluutselt tööandjaid, kes peavad kuidagi normaalsed töötingimused tekitama normaalses olukorras, meil ei ole vaja sellist vanaonulikku käitumist Ehm, praegu me sekkume eraellu eh, lisaks tööelule ning eh, see aitab, see kahjustab eh, Euroopa majandust, eriti väikeettevõtteid, kes oma tegevuses veelgi tasakaalustamatuks muutuvad, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab fraktsioonilise kuuluvuste äh, liikmete nimel sõna härra Fruntulis, tänan üks minut pere loomine on ehk tähtsam hetk ühe inimese elus. ja see on seotud ka meie rahvaste jätkumisega ning seetõttu tuleb äh, noori julgustada astuma seda sammu. muidugi kehtib see ka töötajatele, me peame tagama, et need, kes soovivad pere luua, et nende karjäär sellest äh, ei kannataks, seega me oleme nõus sellega, et et äh, seatakse sisse vanemapuhkus ja hüvitis mõlemale lapsevanemale, me arvame, et äh, peab olema reguleeritud ka konkreetne paindlik tööaeg äh, kogu selleks ajaks, kui lapsed on juba nii suured, et suudavad iseenda eest hoolitseda, näiteks kuni nad saavad kaheteistaastaseks lisaks tuleb ette näha ka võimalus nendele lapsevanematele, kellel on puuetega lapsed, kuna nende väljakutsed on suuremad kui teistel lapsevanematel. samuti tuleb, peab, peame mõtlema nendele, nendele, kes hoolitsevad haigete sugulaste eest. ja nüüd liigume edasi järgnevate kõnelejate juurde, kõigepealt äh, proua Ribeiro, kaks minutit. aitäh president, austatud volinik, kui me tõepoolest usume, et Euroopa peab olema sotsiaalsem, siis peab äh, see Euroopa vastu tulema ka ühiskonna uutele nõudmistele. ühiskond on praegu selline, kus laste saamine lükatakse äh, järjest rohkem edasi, naised on äh, tööturul aktiivsemad, lapsevanemad, nii mehed kui naised nõuavad oma õigusi vanemapuhkusele ja isapuhkusele ning oleks ainult õige, et me Euroopas tunnustame seda, et naiste ja meeste õigused selles valdkonnas on oluliselt erinevad praegu. väga keeruline on ühitada töö ja pereelu, leida siin tasakaalu mitte ainult siis, kui lapsed sünnivad, vaid ka siis, kui nad lähevad kooli, on keeruline neid kohustusi äh, omavahel ühitada laste kooliaeg ei ole ju üks-ühele kattuvuses inimeste tööajaga. lisaks on praegu tegemist, praeguste töötajate näol tegemist niinimetatud võileiva põlvkonnaga, kus lisaks laste eest hoolitsemisele peavad nad hoolitsema ka oma vanemate eest. see toob kaasa ka järjest suurema vastutuse me peame hoolt kandma ka vanemate inimeste eest, et nad saaksid jääda stabiilsesse keskkonda, perekonnaga koos elada. töötajatel peaks olema võimalik ka oma vanemate eest hoolitseda, seega on kiiremas korras vaja üle vaadata seda, kuidas on korraldatud äh, pereliikmete eest hoolitsemine hooldekodus, kahjuks me ei ole seda senimaani teinud, nüüd aga oleme astunud esimesed sammud. suur aitäh, poolteist minutit, kolleeg Pilkevitš-Uute, palun. aitäh, proua president loodetavasti eh, kiidab Euroopa Parlament täna selle raporti heaks ja astutakse oluline samm lastega perede heaks ja nende perede heaks, kes peavad oma haigete või eh, eakate sugulaste eest hoolitsema. me peame arvesse võtma seda, et Euroopa rahvastik vananeb ja tuleb luua soodsad tingimused inimestele selleks, et oleks võimalik leida tasakaal töö ja eraelu vahel. samuti aitab see eh, suurendada ka sündivust Euroopas see on väga tähtis ettepanek, kuna ka isadel oleks võimalik nüüd kasutada isapuhkust, vanemapuhkust ning see loob naistele võimaluse olla tööturul veel aktiivsem ja seda võrdsetel alustel. muidugi meie et, algne ettepanek ja meie ettepanek on ambitsioonikam kui see, mida liikmesriigid sooviksid, aga läbirääkimiste tulemus on samuti tervitatav, kuna nüüd oleks igal isal võimalik kasutada kümnepäevast isapuhkust pärast lapse sündi ning samuti on võimalik omavahel jagada ka vanemapuhkus, et mõlemad vanemad saaksid oma la uue laps, värske lapse eest hoolitseda. samuti on ette nähtud ka äh, viis päeva hooldajapuhkust, äh, mis on ette nähtud haigete või eakate pereliikmete eest hoolitsemiseks samuti on oluline, et me looksime tööl peresõbraliku keskkonna, et ka tööandjad saaksid tagada paindlikud töötingimused. Äh, sellega me aitame kaasa võrdsematele äh, tervishoiu ja pensioni väljavaadetele inimestele tulevikus ja suur tänu ka komisjonile. aitäh, president. Konfutsius on öelnud, et vali selline töö, mida sa armastad ja ei pea enam elus päevagi tööd tegema kui inimene on äh, rahul oma eraeluga, on ta paremini äh, to toimiv ka töökeskkonnas, seega on oluline, et need kaks valdkonda oleksid omavahel tasakaalus. direktiiv, mis äh, püüab ühitada neid kahte eluvaldkonda, on väga asjakohane, aga me peame silmas pidama ka seda, et tegemist on pikaajaliste investeeringutega, me investeerime perekondadesse, sellesse, et hooldataks vana, vanemaid inimesi Poola põhiseaduse kohaselt otsustab riik nende küsimuste üle, aga me peame silmas pidama ka seda, et liikmesriigid võivad leida, et selle sekkumisega läheb Euroopa Liit liiga kaugele, sekkub liiga sügavalt eh, liikmesriikide pere Äh, küsimustesse ja pereõigusesse, mõned äh, aspektid selles ettepanekus on küll äh, ühitatavad meie liikmesriigi õigusega, näiteks on meil Poolas neliteist päeva isapuhkust ette nähtud pärast lapse sündi. sellega saame me nõus olla, aga me ei leia, et selline kahekuuline mitteülekandev puhkus oleks õige. Kalvi Šampun, üks minut suur aitäh teile, proua president, volinik, õnnitlen kõiki variraportööre ning tegemist on väga hea ja olulise tekstiga Euroopa kodanike jaoks ning Euroopa töötajate jaoks. töö ja pereelu Eh, tasakaalustamine on väga keeruline paljude töötajate jaoks, kuid eh, selgelt on see suur samm edasi, mis eh, aitab tugevdada naiste ja meeste vahelist võrdsust, tugevdada meie ühiskonda, vähendada palgalõhet ning töö ja eru, pereelu ühildada. samas tahaks rõhutada seda, et peaksime Äh, kõik äh, tänama ja õnnitlema äh, raportööri, mis annab minimaalsed õigused kõigile Euroopa kodanikele ning ma tulen selle juurde, mida ütles ka kolleeg Urtasun. Urtasun, loomulikult Euroopa riigid peavad edasi tegutsema, kuid väljakutse järgmise mandaadi jaoks on äh, on suurendada eh, sotsiaalküsimustes Euroopa riikide vahelise eh, solidaarsust. järgmisena saab sõna kolleeg Kuneva. suur tänu, president. kuidas me saame aru, kui tegemist on lapsevanemaga? lapsevanem on nagu vibu ja lapsed on nagu need nooled, mis äh, lastakse välja oma ellu, seda on öelnud üks luuletaja. ei ole lihtne ühendada töö- ja pereelu ning äh, minu väljavaated, äh, minu vaated olid oluliselt erinevad sellest, mis nad on praegu, kokku, kui ma alustasin tööd selles valdkonnas. kahjuks ei ole piisavalt survet avaldatud, ambitsioonid ei ole piisavalt kõrged ega ei ole me saavutanud piisavalt. küll aga ma leian, et direktiivi näol on esimese tegemist esimese sammuga, mis võimaldab miljonitel Euroopa lapsevanematel paremini osaleda oma laste elus, selleks et lab-, nad saaksid luua mälestusi oma lastele ka tulevikus ja just sellist Euroopat me tahamegi luua, Euroopat, mis oleks sotsiaalsem ja õiglasem ja tulevikule orienteeritud. Eh, järgmisena saab sõna kolleeg Mitrofanos. aitäh. töö ja eraelu tasakaalu äh, raport oli pikaajaline töö meie kõigi jaoks, äh, oli vaja väga kaua aega selleks, et kokkuleppeni jõuda, aga läbirääkimised olid ka iseenesest väga suur ettevõtmine. selleks, et selle protsessiga lõpule jõuda, kulus mitu aastat ning ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et see kokkulepe parandab praegust eh, hooldaja, isa ja vanemapuhkuste süsteemi, kahjuks on siin eh, vajaka ambitsioonidest eh, meie sooviksime, et see direktiiv oleks veel rohkem vanemate õigustele orienteeritud, aga Euroopa kodaniku ja isana olen ma õnnelik, et lõpuks ometi tuuakse sisse Euroopa Liidu tasandil normid isapuhkuse jaoks kümme tööpäeva. kahjuks tasustamine ha-, haigushüvitise määral ei ole piisav äh, üks uus puhkuselik hooldajapuhkus on tõepoolest Euroopa Parlamendi suur saavutus selle mandaadiperioodi jooksul järgmisena saab sõna kolleeg Tšoka pooleteiseks minutiks. tänan, president. Euroopa Liit teeb hästi, eh, kui soovib eh, investeerida pere ja tööelu eh, ühildamisse. see on kahtlemata õige suund peame investeerima pere väärtustamisse, kvaliteetsesse pereellu see on oluline eh, Euroopas kõigi jaoks. see aitab mehi, naisi, aitab Itaalia majandust, Euroopa majandust, eh, rääkida demograafia eh, demograafilisest katastroofist ja tühjadest hällidest rääkimine on tõsine teema. peame ühildamisest äh, rääkida, sa pea, ei tohi unustada selliseid tublisid piirkondi eh, nagu Lombardia, kus on suurepäraselt ühendatud tee, töö ja eh, pereelu, mis suudavad eh, konkreetseid lahendusi pakkuda töö ja pereelu vahel, mis on investeerinud kolmekümmend miljonit eurot sellesse küsimusse. ma tahaks, et Euroopa Eh, usuks oma piirkondadesse ning eh, eh, vaataks, kuidas on hakkama saanud tublimad piirkonnad, kui me investeerime regioonidesse, siis me ka töö ja pereelu ühildamas investeerime, nii järgmisena saab sõna kolleeg Šoidrova. suur tänu, president, austatud kolleegid, lugupeetud volinik, mina arvan, et Teil on ilmselt hea meel kuulata, kuidas teid kiidetakse selle suuna valimise eest ja ka kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuse saavutamisest ja mõned inimesed olid ambitsioonikamad, aga mõned meesaasta olid ka tugevalt äh, selle vastu. lõpuks jõudsime sellise kompromissini, mis tundub kõigile sobivat ning saame öelda, et sellega me toetame perekondi ning lapsevanemaid Euroopas. mina ei ole nõus selle ettepanekuga ning rõhutaksin nelja punkti, mis äh, on olulised, et toe-, saaksin toetada direktiivi. esiteks, vähemalt kaks nädalat isapuhkust, siis kaks kuud ja äh, mitte ülekantavat äh, vanemapuhkust, toetat-, toe-, toetatakse ka paindlikke töövõimalusi ja neljandaks hooldajapuhkus, nendes neljas punktis õnnestus meil kokku leppida, meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki erinevate süsteemide, erinevate tavadega, ja see oli see vähim, väiksem ühisosa, milles meil õnnestus kokku leppida. ma usun, et see direktiiv saadab tugeva signaali liikmesriikidele, nimelt lapsed on iseenesest samuti investeering meie tulevikku, lapsed on Euroopa Liidu tulevik ja ka liikmesriikide tulevik ning me peame toetama lapsevanemaid nende va-, vanema kohustuse täitmisel soovin, et tulevikus saaksime veel rohkem toetada lapsevanemaid nende töös. kui keegi jääb oma lastega koju, siis tegemist on samuti tööga ja me peaksime seda tööd ka austama nüüd on äh, liikmesriikide ülesanne tegutseda, kõigil va-, lapsevanematel peaks olema piisavalt valikuid, lapsevanemad peavad tundma, et neist peetakse lugu nii ühiskonnas kui ka valitsuse poolt. tegemist on investeeringuga meie tulevikku, suur tänu ja ootan, kuidas me seda rakendama hakkame. aitäh, proua Jongeerius, üks minut. Eh, dat je kind een goede start. lugupeetud president, lapsevanemana soovime muidugi tagada, et äh, laps saaks äh, elus äh, õige alguse ning me soovime, et kõik kel lapse, kõigil lapsevanematel oleks võimalus toetada oma lapsi nii, kuidas nad äh, seda paremaks peavad, ilma et see sõltuks sellest, kui suur on nende rahakott kahjuks me näeme, et Hollandi madalama sissetulekuga lapsevanemad ei saa seda puhkust ka, puhkusevõimalust kasutada just äh, sissetulekute tõttu. mul on väga hea meel, et äh, oleme jõudnud sellise kokkuleppeni ja nüüd ootame, et ka liikmesriikide tasandil tegutsema asutaks. me oleme ette näinud normid äh, vanemapuhkuseks, emad saavad väga palju ära teha lapse kasvat-, laste kasvatamisel, aga ka isadel on siin oma roll laste eest hoolitsemisel. isapuhkus on väga tähtis eh, pärast lapse sündi, kuna just siis luuakse sidemed lapse ja la-, lastevanemate vahel ja selline võimalus annab ka uued võimalused naistele liituda tööturuga ja annab võimalused Euroopa. praegu minutu. järgmisena saab sõna kolleeg Vistisen üheks minutiks. Er e aitäh, see ettepanek, millest me täna räägime, on tõesti vähim, kuidas Euroopa Liit äh, saab äh, mäng-, kuidas Euroopa Liit sekkub äh, riikide suveräänsusesse. kas on võimalik, kas on õige, et kui liikmesriigid on otsustanud, et et ei ole vaja ette näha selliseid äh, norme vanemapuhkuseteks, siis on meie koht äh, otsustada, kuidas, äh, kuidas nad peaksid tegutsema. meie leiame, et just liikmesriigid peavad otsustama, kuidas vanemahüvitise ja vanemapuhkuse süsteemi üles ehitada, kuna nemad on need, kes oma maksurahadest peavad seda ju toetama, meie soovime, et Euroopa Liit ei sekkuks sellesse arutellu, kuna äh, siis oleks perekonnal ja liikmesriikidel vähem võimalusi oma elu üle otsustamiseks. suur aitäh. see direktiivi ettepanek äh, on ta-, samm tagasi äh, äh, selles osas, mis puudutab mittekohustuslikke vanemapuhkuseid ning võrreldes seda ka õigustoetuse maksmisega. kõik need äh, näited näitavad, et välja pakutud ettepanekud on äh, halvad äh, ning sobivad ainult ettevõtjatele ning peale selle uputatakse see igasugustest, igasugustesse kus küsimustesse näiteks jäetakse välja äh, ajutised töötajad. meie pakume välja palju parema direktiivi, et äh, e, vanema toetus oleks sada protsenti palgast, toetataks äh, e, ema e, piimaga toitmist ja sellega, sellega, sellega seoses meie ei toeta seda ettepanekut järgmisena saab sõna kolleeg Rentke. Äh, väga palju on viimasel ajal seoses valimistega valetatud perede kohta. Äh, öeldakse, et perede kaitsmiseks on vaja rünnata vähem, seksuaalvähemuste õigusi, vähendama naiste õigusi või saame ainult ühte piiratud ideed esitada selle kohta, mis on perekond E, e, Veroonas toimunud konverentsi järel on selge, et kristlikud fundamentalistid, konservatiivid ja äärmus parempoolsed soovivad neid valesid levitada. mina jälle ütlen täpselt vastupidi, selleks, et kaitsta perekondi, ei pea me olema homofoobid. me peame kaitsma kõiki peresid, peame andma neile koha oma ühiskonnas, peame toetama kõiki igasuguseid perekondi ning peame lubama ka peredel teineteise eest hoolitseda. ning see direktiiv on oluline samm õiges suunas ning niimoodi peaksime liikuma edasi ka meie Euroopa Liidus. järgmisena saab sõna kolleeg Sander. tänan, äh, volinik, äh, president. Äh, aeg läheb väga kiiresti eriti lapsevanemate jaoks, samas aga praegu äh, eh, sel ajal kuuskümmend protsenti lapsevanematest ei suuda tasakaalustada töö ja pereelu äh, ning äh, tihtipeale ähvardab neid vaesus ning ülekurnatus. seega on meil vaja soli-, olla solidaarsemad kõigi perekonna suhtes ning selline äh, Ehm, eh, selline raport näitab, et liigume konkreetselt toimiva Euroopa suhtes. peame tegutsema kõik eh, selles suunas, et eh, sellisest direktiivist oleks, saaks võimalus paremini koos elada me pakkusime välja Euroopa eh, isapuhkuse, et aita, kõik isad saaks olla oma lapse sünni juures, samuti eh, viisime sisse mitteülekantavuse klausli eh, vanemapuhkuse osas, mis on samuti oluline osa sellest ähm, eh, ettepanekust. Euroopa on äh, maailmas paik, kus kõige rohkem äh, elab vanureid, kakskümmend protsenti eurooplastest on üle kuuekümne viiesed ja kas valiku pärast, äh, enesevalikute pärast või muudel põhjustel ning kaheksakümmend protsenti abivajajatest eakastest, sest eh, elab oma perede juures, nende aitamine on väga oluline samm edasi ning liikmesriigid peavad nüüd eh, suutma üles ehitada selliseid, eh, selliseid vanadekodusid, kus oleks võimalik hoolitseda vanurite eest. järgmisena saab sõna Marita Ulfskog üheks minutiks. suur aitäh teile, juhataja. mõningate õigusloomeliste ettepanekute kohta võib öelda, et need pole väga kasulikud. näiteks paar aastat tagasi võeti vastu direktiiv, mis oli väga vähe, halvasti välja töötatud eh, perekonnaõiguse osas, on viimane aeg seda eh, muuta, praegu me räägime ju põhiõigustest. et garanteerida, et meie ühiskond, meie pered toimiks normaalselt isadel on õigus ja kohustus eh, olla kodus ja kasvatada oma lapsi. vähe meil on vähem naisi tööturul, kui meil vaja oleks, kus, tööturul, kus on vaja, äh, kus on vaja kvalifitseeritud töötajaid. niisiis, meil on vaja äh, sellist tööturgu kõigile äh, naistele, lastele, peredele, see ongi see samm, mille me soovime nüüd astuda, järgmisena saab sõna kolleeg Stevens, kallid kolleegid, president, tasakaal era- ja tööelu vahel on äärmiselt oluline. kõigil naistel ja meestel peavad olema samad äh, võimalused. Äh, tihtipeale naised peavad valima, kas äh, suurepärase tööelu või suurepärase pereelu, pereelu vahel. see aga ei tähenda, et me ei võiks kriitilised olla, arvan, et liikmesriigid on need, kes kõige paremini teavad, mis sobib nende kodanikele. näiteks Flandrias on olemas äh, äh, seadused selleks, et aidata inimesi kõige paremini ja isapuspuhkus on olemas, kestab viis päeva. minu meelest äh, paindlikkust võetakse arvesse ainult töötaja seisukohast, aga tööandjad jällegi Äh, upub äh, äh, bürokraatiasse, see mulle sugugi ei meeldi, aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Matera. tänan David Kaasat ja Agnieszka Koloslovskat nende pühendunud tegevuse eest selle dokumendi juures, mis aitab paremini ühildada töö ja pereelu. oluline on see eelkõige naiste jaoks, kes ja lükatakse tööturult kõrvale, sest nad said eh, emadeks ja eh, peavad eh, terve perele oma õlgadele võtma. kui me soovime kaasajastada Euroopa õigusraamistikku, peab aitama kodanikel paremini oma töö ja pereelu ühildada, direktiivi aluseks on olemasolevad õigused ning see aitab suurendada õigusi, mis juba olemas on Euroopa õiguses Eh, praegused eh, eh, praegused õigused liikmesriikides annavad isadele vähem õigusi lapsega tegeleda. seega tänan proua raportöör, härra raportööri selle lähenemise eest, toetan tasakaalustatud suhtumist ka selles osas, mis puudutab väikeettevõtete toetamist ning ma paluksin, et et kolleegid toetaks seda raportit, sest äh, miljonid sõltuvad sellest Euroopa Liidus, see aitab ka naistel kiiremini tagasi tulla tööturule, tehke see teada kõiki Euroopa emade, isade ja tulevaste põlvkondade nimel. järgmisena saab sõna kolleeg Gentile, suur aitäh! Äh, Äh, rollide kivistumine on väga negatiivse äh, mõjuga, see ei aita naiste pädevusi kasutada ära äh, tööturul. seega praegu on aeg olla vastutustundlikud ning Äh, ning äh, jagada äh, rõõme ja muresid ja raskusi, mis on seotud pere eest hoolitsema, et kõik perekonnad oleks üks suur kogukond. selles direktiivi lehtedel sünnib uus Euroopa, mis muudab meie suhtumist, see aitab uut vastutustunnet tekitada institutsioonidel ja ettevõtetel. et töö ja pereelu ühildamine äh, oleks võimalus, peab see olema ligipääsetav nüüd äh, uute äh, organisatoorsete võimaluste suurendamine aitab nii töötajaid kui ettevõtjaid. järgmisena saab sõna kolleeg Višnjev. suur aitäh, austatud president, lugupeetud daamid ja härrad Äh, töö ja eraelu tasakaalustamine on ääretult oluline ja seda kõigi jaoks. see on oluline vanematele ning ka lapse heaolu silmas pidades. ja seetõttu me peame otsima lahendusi, mis tooks meid lähemale äh, sellisele tasakaalule aga me peame vaatama seda teemat Euroopa Parlamendi perspektiivist lähtumalt Äh, milline on õige tasakaal pere ja eraelu vahel? Äh, töö ja eraelu vahel, äh, näiteks Euroopa Parlamendi töötajate puhul. Euroopa Parlamendi töötajad tulevad siia majja kella üheksa paiku hommikul ning lahkuvad siit hilisõhtul. Nende lapsi kasvatavad lasteaiad ja muud kasvatusasutused kui minu assistent äh, oli lapseootel, vaatasin, millised on äh, teleworking'u ja, ja paindliku tööaja äh, võimalused ja tegelikult see, mis meil siin on ära tehtud, toodud, on fiktsioon. kolleeg Tietjen järgmisena, suur aitäh, lugupeetud president, volinik Tyson, Euroopa saab muutuda sotsiaalsemaks ainult siis, kui naised ja mehed on võrdses olukorras nii kodus kui tööpostil, minu fraktsioon on aastaid juba võitlenud äh, selle nimel, äh, millest me siin täna räägime äh, ja Euroopa sotsiaalõiguste sammas näeb seda täpselt samamoodi ette, täna vastuvõetava määrusega saame me sellele eesmärgile olulise sammu lähemale astuda, Euroopa lõpuks ometi annab omapoolse panuse kaasaegseks süsteemiks, mis tagab laste eest hoolduse ja hooldajate töö, töö võrdsetel alustel Äh, ja äh, tagatud lapsehoolduspuhkus ka meestele, tagab meestele paremad võimalused ja, ja parema stiimuli annab neile laste eest hoolitseda. Äh, lisaks on isadel veel õigus kümnepäevasele isaduspuhkusele, viiepäevane hooldajapuhkus, mis on ka tasustatud, on ka väga hea. isa haiguspuhkuse eest raha maksmine haigushüvitise ulatuses on liiga vähe ja konservatiivne enamus surus selle läbi, mina ei ole selle tulemusega siinkohal rahul, aitäh. Äh, kolleeg Simon, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. see meede äh, pakuti välja kaks aastat tagasi ning äh, viis kuud kestsid kolmepoolsed läbirääkimised jah, see on näide seadusandlikust dokumendist, mis ei paku kõigile sobivat ühtset lahendust, see on paindlik, aga samal ajal võimaldab äh, väga palju võimalusi liikmesriikidel oma seadusi vastu võtta ning neid ellu rakendada vastavalt oma tavadele ja riiklikule olukorrale, aga äh, seda tehes me siiski parandame kõigi inimeste olukorda isegi kõige rikkamad riigid, kus on väga head sotsiaalkaitsestandardid, nagu näiteks Ühendkuningriik, äh, äh, näeb, et on võimalik tõsta äh, sotsiaalkaitsetingimusi, ilma et saaks näpuga näidata Brüsseli suunas, et nemad sunnivad meil seda tegema, Ühendkuningriigi hooldajad saavad tasustatud puhkust ja lapsevanemad samuti, aga seda eeltingimusel, et me jääme Euroopa Liidu suur aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor kõigepealt, Katariina Kinnitši, üks minut suur aitäh, austatud president Eh, see direktiiv, mida me täna räägime, panustab positiivsel viisil selleks, et ületada sugudevaheline lõhe tööturul. Eh, see aitab paremini tasakaalustada pere ja tööelu nii naiste kui meeste jaoks. ja seda selleks, et nad eh, mõlemad saaksid oma karjääridega ka tegeleda. väga oluline on see, et Euroopa Liit on nüüd lõpuks ometi pannud paika küll miinimumnormid, aga siiski normid pere, vabandust, vanemapuhkuse ja hooldajapuhkuse puhul, nähes ette ka tasu selle eest ning äh, tagades selle, et äh, koormus laste ees hoolitseda ei langeks ainult naiste õlgadele, jah, loomulikult äh, see aitab ka parandada naiste osalust tööturul, aga selleks peavad töö tegema ka liikmesriigid, tagamaks paindlikud tingimused, selleks on vaja panna paika taristud ja teenused, mis tagaksid lastehooldusvõimaluse Äh, ning äh, lisaks sellele on äh, ho hoolitsetud ka nende inimeste ees, kes pakuvad hooldusteenuseid raskelt haigetele pereliikmetele, aitäh! suur aitäh, kolleeg Solei, palun! nagu ütles volinik Sisson, on Euroopas tohutu palgalõhe meeste ja naiste vahel, seitseteist protsenti ning pensionide puhul on see kolmkümmend seitse protsenti, naisi diskrimineeritakse endiselt tööpõllul ning äh, nad pühendavad kolm korda rohkem aega kui äh, mehed mittetasustatud tööle meie anname sammu, astume sammu praegu edasi sotsiaalse Euroopa suunas, äh, millest väga palju räägime, kuid mille eest väga palju, väga vähe ära teeme. see direktiiv aitab võrdsemalt Eh, koduseid kohustusi paremini jagada ning sellega seoses on see samm edasi tõelise eh, võrdsuse suunas, samuti aitab see taotleda paindlikumaid töötingimusi laste jaoks tulemus on kaugel sellest, mida me soovisime, kuid see on siiski samm edasi ning selle üle on meil hea meel. suur aitäh ja nüüd kolleeg Miranda, palun, teil on ka üks minut. suur aitäh Um suur aitäh, äh, lapsevanemate ja hooldajate äh, toetamine on väga oluline samm edasi, see annab liikmesriikidele võimaluse äh, nende inimeste olukorda parandada naiste jaoks ei ole töö ja eraelu ühildamine alati lihtne, alati on naised ju need, kes koju jäävad lastega ja karjäärist loobuvad ja see ei ole õiglane. lugupeetud volinik, minu koduriigis, kus elanikkond on vananemas kiiresti on äh, olukord selline, kus vanavanemad hoolitsevad sageli äh, lastelaste eest. Äh, lapsehoolduspuhkus on mõeldud selleks, et hoolitseda nende eest, kes tagada ja hooldajad, puhkus on samuti oluline, sest näiteks minu ema põeb Alžeimeri tõbe ja see on meie pereelu oluliselt muutnud, neid on vaja ka toetada, suur aitäh ja Nikola saab üheks minutiks äh, lõpetuseks sõna selles voorus, palun. suur aitäh, lugupeetud president, äh, direktiiv, mis puudutab äh, töö ja eraelu ühildamist, on oluliseks sammuks edasi ja pakub paremat tasakaaluvõimalusi kõikidele lapsevanematele, kes töötavad. viiakse sisse uued miinimumstandardid isadele, kes saavad pärast lapse sündi või adopteerimist kümme päeva isaduspuhkust, äh, lisaks sellele äh, kuni kahekuulne äh, lapsehoolduspuhkus vanema kohta on samamoodi oluline ja liikmesriigid saavad panna paika tasu selle eest ja viis, viis päeva aastas on hoolduspuhkus ka ja alla viieaastaste lastevanematel on paindlikele töötingimustele võimalused. praktikas pakub see inimestele abi Äh, ja annab neile rohkem töö äh, ja eraelu ühildamise võimalusi. Äh, see on oluline samm edasi sotsiaalsema Euroopa suunas, aitäh. suur aitäh ja nüüd annan vastuseks sõna volinik Tysonile, palun, sõna on teil. Uh, aitäh lugupeetud president, austatud rahvasaadikud, nagu te teate ja mõned teist on samuti arutelus sellele viidanud nimelt läbirääkimiste protsess ei ole olnud lihtne, oleme näinud palju vaeva selleks, et selle tulemuseni jõuda ja kõik oleme pidanud töötama mõnes punktis kompromissi vaimus. olen aga veendunud, et see kokkulepe, mis nüüd laual on, on heas tasakaalus, siin on säilitatud meie algse ettepaneku peamised eesmärgid. sellega me tõestame, et sotsiaalne Euroopa ja kestlik Euroopa ei ole ainult äh, teoreetiline ettekujutus, vaid juba praktikas äh, toimuv. ma olen veendunud, et me saame parandada reaalselt meie kodanike töö- ja pereeluga se-, äh, tasakaaluga seonduvat ja sellega muudame Euroopa sotsiaalsete õiguste samba reaalsuseks. siin ei ole küsimus mitte ainult õigluses, vaid selles, mis on meile kõigile hea, see on hea töötavate lapsevanemate jaoks, kes saavad parema see tasakaalu viia oma töö ja eraelu, aga see on hea ka ettevõtetele, ka VK-d, VKE-dele, mis saavad kasu sellest, et parimaid töötajaid ligi tõmmata ja hoida ning see on hea liikmesriikidele, kes praegu jäävad kolmesajast seitsmekümnest miljardist eurost ilma soolise par-, palgalõhe tõttu. ma usun südamest, et peresõbralikud poliitikad on need, mis viivad edasi ka majanduskasvu, seega kutsun ma teid kõiki üles toetama direktiivi ettepanekut seoses töö ja eraelu tasakaaluga ning ma soovin teid tänada nende lahkete sõnade eest komisjoni ja minu enda suunas ning võite olla kindlad, et komisjon jälgib väga hoolikalt, kuidas see direktiiv liikmesriikides üle võetakse. suur tänu taas teie panuse ja pühendumuse eest. aitäh, president! suur aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd loomulikult saab lõpetuseks sõna meie raportöör David Kaasa. lugupeetud president, mina sooviksin tänada volinik Tysonit ja ka volinik Jourovat, mina soovin neid mõlemat tänada nendepoolse toe eest ja ka välja näidatud kannatlikkuse eest kogu läbirääkimiste protsessi vältel. Agnieszkat, oma kolleegi ja kõiki äh, variraportööre tänan samuti. oleme selle direktiivi kallal nendega töötanud külg külje kõrval, variraportöörid, mõned variraportöörid ei soovinud üldse koostööd teha, et me saaksime edasi liikuda, aga oli ka variraportööre, kes soovisid näha palju kõrgemaid ambitsioone kui see, mida saime pakkuda aga nagu täna kuulsite, on enamik variraportööridega nõus, et oleme jõudnud äh, hea tasakaaluni ettepanekus. oleme äh, läbi rääkinud ka mitmete äh, sidusrühmade, ametiühingutega ja nemad andsid meile aimu, milline on reaalne olukord, kuidas me saame omalt poolt panustada olukorra parandamisse see ettepanek, mis täna laual on, aitab tagada sotsiaalsema Euroopa, sotsiaalsema igal juhul, kui ta seda on täna sooviksin äh, öelda, et olen ka rahul selle aruteluga, mis täna aset leidis, kuna see peegeldab need arutelusid, mis on aset leidnud siin kojas, aga ka äh, läbirääkimistel nõukoguga alguses äh, läbirääkimised nõukoguga olid üsna keerulised, siis me ka nägime, et enamik äh, nõukogu liikmeid toetasid äh, sellist uut korraldust, milles me nüüd ühiselt oleme kokku leppinud. see ei ole ühe inimese saavutus, see siin on pikaajalise koostöö vili milles osalesid nii institutsioonid kui kõik sidusrühmad. lõpetuseks soovin öelda, et tegemist on väga heas tasakaalus ettepanekuga, mis on kasuks nii perekondadele, naistele, majandusele, aga ka sotsiaalsele Euroopale. Äh, suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid, suur aitäh volinikule, kes siia tuli ja sellega on meie arutelu lõppenud ning hääletama hakkame seda äh, teemat äh, kohe varsti täna ja praegu peatame istungi kuni kella üheteistkümneni. võime Par contre, la bonne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 take the floor and then explain why it was drafted. You know? Der Präsident! Die Sitzung ist eröffnet. istung on taas avatud. eile anti täiskogule, et EKONi komisjon ei soovita vastuväiteid kahe delegeeritud õigusakti vastu ja Äh, siis äh, vastuväiteid ei äh, esitatud, mistõttu vastavalt kodukorra artiklile sada viis lõikele kuus on need tekstid ka vastu võetud ja need avalikustatakse ka. võtke palun istet, kallid kolleegid, hakkame hääletama. alustame kõigepealt kolleeg Zambatski raportiga tegemist on äh, otsuse ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, see on vastu võetud, kallis kolleeg, palun, sõna on teil. aitäh, president. paluksin kolleegidel toetada puutumatuse äravõtmist äh, pärast seda, kui äh, terroristid mõrvasid minu poja, ei ole neid terroriste vahistatud. Äh, vasakpoolsed äh, panid pommi, mis plahvatasid, politsei ei ole suutnud meid kaitsta ja see kohutav kuritegu, mille ma sooritasin, mikrofon võeti järgmine. ja suur aitäh, äh, me ei hakka äh, saadikupuutumatuse osas arutelusid pidama ja seetõttu me ei äh, hakka siin sõna võtma rohkem ja härra Sada Pantski ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud meil on äh, veel üks Zambaski raport, äh, mis puudutab äh, kolleeg Sinadinase teemat, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kolleeg Fox. kolleeg Fox, palun. president, I rise under rule one ninety brackets four vastavalt meie kodukorrale eh, tahaksin paluda, et eh, Sanicafi eh, teema oleks arutelu all ja ma tahaksin seda kahel põhjusel, esimene põhjus on selles, et Gibraltarit kirjeldatakse kui kolooniat, aga see ei ole, see on Briti ülemere territoorium, Gibraltari en-, rahval on oma territooriumil autonoomsus, nad on britid valikuliselt ja teine põhjus on menetluslik libe,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 oli nõus äh, raportööri mandaadiga viiskümmend üheksa häält nulli vastu ning Claude Moraes äh, pidas läbirääkimisi vastavalt sellele mandaadile, äh, siis ta eemaldati suletud kohtumiselt, sellepärast et Hispaania valitsus ei olnud nõus selle mandaadiga, mille libe talle andis. tema eemaldamine oli täiesti ennekuulmatu menetlusreeglite rikkumine, üks asi on see, kui Hispaania valitsus veenab nõukogu oma vaadetes, aga teine asi hoopiski on see, kui nad hakkavad moonutama muudetava selle koja reegleid siin äh, meil on vaja arutelu selleks, et ähm, Hispaania korrumpeerunud mõju selle äh, faili osas päevavalgele tuua. Äh, see on ettepanek vastavalt kodukorrale, proua Garcia Perez soovib selle vastusõna võtta. tänan president, kõigepealt ma ei luba, et teil lubada Hispaania valitsust solvata, see on öö, solvang paljude minu kaasmaalaste suhtes. teiseks, ei ole võimalik, et demokraatlik menetlus on meile sobiv ainult siis, kui tulemus meile sobib. siin Eh, oli tegemist kokkuleppega nõukogus, nagu paljudes teisteski valdkondades, nõukogu oma pani oma seisukohad paika, eh, parlament samuti ja lä-, siis toimusid läbirääkimisi. ning kõik, kui menetlus toim-, käis seadusetähe järgi, nagu seda nõuab ka raportööri vahetus, seda kinnitas libe komisjon. seega tuleb see otsus ka, seda otsust ka aktsepteerida. ja lõpetuseks, ei ole võimalik, et need, kes ära lähevad, lähevad, otsustavad nende üle, kes jäävad. kokkulepe eh, lepiti kokku eh, definitsioonis, mis on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja ärgem unustagem, et see, mida me täna arutame, ei ole seotud Hispaania valitsuse otsusega, vaid me hääletame seda, et kui kaheteistkümnendal aprillil Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, peab olema eh, eh viisaküsimused lahendatud. me kõnelejal võeti mikrofon ära. suur aitäh, proua Peres teile. ja äh, kes on selle edasilükkamise poolt? vastu? kontrollime seda, hääletamine on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja äh, nüüd saab sõna kolleeg Görling. Frau Kollegin Görling, Sie haben ins Wort gebeten Äh, proua Kööling, te palusite sõna. ja suur aitäh, ma tahan sõna võtta samal teemal, aga vastavalt kodukorra artikli viiskümmend üheksa lõige kolm ma tahan paluda äh, avada kojale see raport muudatusettepanekuteks, ma ei taha seda edasi lükata, põhjendus selleks on lihtne, äh, see tehniline ja väga tervitatav raport, mis annab Ühendkuningriigi kodanikele äh, Pedexiti järgselt äh, ligipääsu viisavabalt Euroopa Liidule äh,, on äh, võetud Pankvandinõukogus äh, Hispaania poolt äh, kip-, Gibraltarit kirjeldatakse eh, Ühendkuningriigi kolooniana no, ja see ei ole meie mandaadi ulatuses olnud eh, ja Claude Moraes on alati meie seisukohti esindanud, eh, temal on arvas, avaldatud väga suurt survet ja ta eemaldati kohtumiselt ja siis, kui parlament nõukogu nõudmistele ei allunud, parlament on nõudnud kõrgeimal tasemel äh, Äh, selle teemaga tegelemist äh, ja et ei võidutaks ühe liikmesriigi huvid, ma arvan, et see protsess näitab, kuidas eiratakse selle parlamendi õigusi ja tegevusvõimalusi ja sellele tuleb vastu astuda. Claire Moody, Molly Scott ja teised, meid on kokku kolmkümmend üheksa saadikut, suur aitäh, äh, proua Kööling, ja nüüd on küsimus, kas, kas kolmkümmend kaheksa saadikut on selle ettepanekuga nõus? Äh, tundub, et see nii tõesti on. kes soovib selle ettepaneku vastu kõnelda, Gonzales Pons, palun. härra president. ärge kartke mind. see, mida me täna siin hääletame puudutab äh, viisade küsimust miljonite Euroopa kodanike jaoks, juhul äh, kui äh, järgmisel nädalal toimub karm Brexit, see hääletus edasi lükata või raportit edasi Äh, äh, äh, avada muudatusettepanekutele, takistab meie kodanikel liikumast Ühendkuningriiki või ühendkuningriiklastel tule Euroopasse. sellega seoses tahaksin öelda, et Briti valitsuse erahuvide tõttu tekitada raskusi miljonitele Euroopa kodanikele, lugedes hääletuse edasi või võttes vastu muudatusettepaneku, ei ole need, see, mida teha, kahju küll, aga britid otsustasid lahkuda Euroopa Liidust ja meie kohustus on kaitsta Euroopa kodanikke ja seda ma palun ka, et see koda teeks. ja nüüd hääletame, kes on proua Kolingi ettepaneku poolt. kes on vastu? ja kontrollime ka seda ja ärge ärrituge, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja äh, siis liigume äh, esialgse ettepaneku hääletamise juurde, muudatusettepanek number kolm, hääletus on avatud, tegemist on nimelise hääletusega. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud ja nüüd Mitrofanose raport nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd edasi äh, jäätmekäitluse resolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, liigume edasi Küllaneni raporti juurde, kallid kolleegid. Ähm, täna hommikul sain ma juba üleskutseid sellega seoses, selle hääletusega seoses, jah, ma nägin teid, ma nägin teid äh, ja äh, ma Äh, minul on äh, väga palju aega äh, täna seda hääletust nüüd läbi viia, mina lähen autoga koju, võin seda ka homme teha tahaksin öelda, et on võimalus vastavalt kodukorrale, et on võimalik hääletada plokkidena ja loomulikult see on vastavate teenistuste ülesanne need plokid ka ette valmistada, ma tean, et on väga palju erinevaid arvamusi sellega seoses ja seetõttu Äh, teen ma ettepaneku alustada hääletusega ning siis äh, mõne aja pärast ma küsin, äh, kas te tõesti tahate iga muudatusettepanekut hakata eraldi hääletama või te olete nõus siiski plokina võimalik, oleks plokina võimalik hääletada, kas see puudutab kodukorda, palun, kolleeg. aitäh, president. probleem ei ole mitte ajas, probleem on selles, et Äh, meil on tegemist äh, hea kokkuleppega, mida hääletada, see, mida me täna hakkame häälet-, see, mis on probleemiks, on see, et grupeeritud on muudatusettepanekute autorite nimede järgi, see tähendab, et äh, hääletustulemus ei ole kasulik ei tööhõivele, ei VKE-dele, ei meile kui parlamendile, me muutume naerualuseks seega palun ma et hääletusnimekirjad oleksid äh, ette valmistatud nagu kord ja kodus, tuhat nelisada ettepanek, muudatusettepanekut, me võiksime selle äh, nimekirja ette valmistada näiteks Strasbourgi osa istungjärguks, palun teid kõiki, toetage seda taotlust. Äh, kolleeg Sotovski, palun. president, v imieniu grupy EKR składam wniosek o... ECR fraktsiooni nimel toetaksin mina edasilükkamist, hääletuse edasilükkamist, kuna hääletus, nimekiri ja hääletamine plokkidena on vastuolus äh, artikliga sada seitsekümmend neli lõige kaks ja lõige kaheksa meie kodukorras siin on kaks vastastikku välistavat äh, võimalust, identsed äh, ettepanekud on pandud eraldi plokkidesse äh, ja ka lõige üheksa näeb siin olukorra ette, vähemalt neli sellist olukorda on ette nähtud, kus hääletatavad ettepanekud on vastuolus ja seda seetõttu, et grupeeritud on autorite, mitte muudatusettepaneku tüübi alusel ja see on täiesti vastuolus sellega, kuidas me peaksime töötama selle tulemusel on täiesti võimalik, et selline menetlus äh, on äh, manipulatsiooni tulemus, mis viib meid kohtusse juba kolmandat korda selle mandaadiperioodi jooksul. seetõttu palun ma teid, et te toetaksite minu taotlust edasi lükata hääletust. suur aitäh, austatud kolleeg! jaa äh,, Äh, äh, väga tore oleksid, äh, oleks see, kui te kuuleksite, mida mina ütlen, mitte ainult ei loeks oma avaldusi välja. ja ma ütlesin, et me kõigepealt hakkame üksikult hääletama ja siis vaatame edasi. kolleeg enne palus eh, ka, et hääletus lükatakse edasi. hääletame seda ettepanekut ja me juba hääletasime eile, aga hääletame veel kord, kes on edasilükkamise poolt kes on edasilükkamise vastu? ka seda kontrollime, hääletamine on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud, niisiis muudatusettepanek kuussada kakskümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuussada kolmkümmend. ei, vabandan, me järgmisena äh, äh, äh hääletame tagasilükkamist komisjoni ettepaneku puhul. Äh, nimeline hääletus, see puudutab kuussada nelikümmend viite, kuussada üheksakümmend ühte ja seitsesada viitekümmet nimeline hääletus. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuussada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükk, kuussada kolmkümmend poolt. lugupeetud kolleegid, te teate täpselt, et et äh, ma alati lasen kontrollida hääletustulemus, kui te soovite ja ma teen ka täna kõik selleks, et äh, parlamentaarne protsess saaks korralikult toimida, kuid ma ei lase hääletust takistada ja ilmaasjata viivitada. niisiis, kontrollime hääletustulemust ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. palun pidage silmas, et kahe, kahe kolmandiku enamusega oli see tulemus, kui need tulemused on niivõrd äh, lähedal, siis ma tulevikus ei lase kontrollida kuussada kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend äh, kontrollime üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend kaks ja kontrollime kuuesaja kolmekümne esimest, kolmandat korda juba kontrollime hääletustulemuse üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud jällegi kahekolmandikulise häälenemisega kodukorraline küsimus on kellelgi. Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt lucru... Lugupeetud esimees tegemist on väga oluliste teemadega, äh, aga ärgem kulutagem siin ilmaasjata aega elektroonilisele hääletusele, aitäh. kolleeg Grapini, kui lubate, siis mina siiski langetan nüüd otsuse kuussada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada 600... kolm kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd, daamid ja härrad, see oli esimene plokk. kokku on meil tuhat ükssada muudatusettepanekut, lähme järgmise ploki juurde seitsesada kuuskümmend kolm, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmsada, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. head kolleegid väga palju kiiremini mina ei suuda, teie ka mitte ja tõlgid ka mitte. ma jälgisin nüüd hoolega. meil on umbes saja viiekümne häälte enamusega tulemused, isegi kahe kolmandiku häälte enamusega. seega küsiksin võib-olla saame hääletada siiski plokkide kaupa, nagu algselt ette nähtud oli. lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in die ähm, kulutame nüüd paar-kolm aega selle küsimuse arutamisele, palun, kolleeg Marinescu. Dear colleague, dear vice president I lugupeetud kolleegid, lugupeetud aseesimees, tulen tagasi meie kolleegi palve poole päris algusest, me ei hääleta praegu sisu. me hääletame äh, Äh, siis ääremaad versus äh, teised riigid, muidugi on selline tulemus, aga hääletagem sisu üle artiklid, lõigete kaupa, artiklite kaupa. sest see ei ole see viis, kuidas peaks Euroopa Parlament hääletama, plokkide kaupa. ainuke põhjus, miks on sellised plokid moodustatud, on see, et ähm, parlamendiliikmed, ähm, grupid, kes on need muudatusettepanekud esitanud, on seda nii soovinud on artikkel neli, artikkel üheksa, artikkel kaksteist, selline plokk ja nende vahel ei ole mitte mingisugust seost. absoluutselt mitte mingit. me räägime sõiduajast äh,, äh, juhi vanusest, parkimiskohtadest ja nii edasi, neil ei ole mitte mingit seost, see ei järgi mitte mingeid parlamendireegleid. ma vabandan, aga see on see olukord, mis praegu on ja see segadus, mille on tekitanud parlamendi töötajad. kolleeg Marinesko, kõik see, mis te ütlesite Äh, ma, on äh, õige, välja arvatud viimane lause, sellele ma pean küll kindlalt vastu väitma. härra president, kuulsin härra Manescu sõnu, et muudatusettepanekute plokid on pandud kokku vastavalt autoritele. see on tõsi, aga ma arvan, et plokid on kokku pandud poliitilise loogika alusel ehk teiste sõnadega erinevad äh, muudatusettepanekute esi, esindajad on need teinud, arves pidades terviknägemust ja arvestades erinevaid artikleid küll, küll ka, aga lähtudes poliitilisest loogikast, seepärast ma arvan, et need, need, need on, neil on poliitiline sisu ja seepärast on siiski mõttekas hääletada plokkide kaupa. nii, kuulsime ära kaks arvamust, mina isiklikult olen seisukohal, kolleeg Marinescu et parlamendis on võimalik ennast naeruväärseks teha mitte ainult ühes suunas. me võime ennast naeruväärseks teha, kui me plokkide kaupa hääletame, aga ka siis, kui me jätkame sellel viisil nagu seni. oluline on siin leida selline lahendus, mis oleks asjalik ja see tähendaks, et me austame seda eeltööd, mis on ära tehtud komisjonis. ja seetõttu olen ma pigem nõus kolleeg Lambertsiga. meil on võimalus vastavalt reeglile sada seitsekümmend kaheksa kodukorrast plokkide kaupa hääletada, sellel reeglil on head põhjused, aga nüüd annan sõna kolleeg Koobitile, kes, kellel oli ka siin suur vastutus selle olukorra eest Yes, confess, ma tunnistan, härra president, et ma koostasin selle lõike meie ko-, sõnastuse meie kodukorras juba mõned aastad on see juba kehtinud ja selle eesmärgiks on just lahendada selliseid olukordi nagu praegu, kus meil on väga suur arv muudatusettepanekuid, kus on, kuid kus on võimalik neid grupeerida selliselt, nagu härra Lambertsus selgitas, või mõnel muul moel, mõistlikul moel. nii et parlament suudaks oma töö ära teha, samas arvestades liikmete õigust äh, esitada oma seisukohti ja nende, et nende üle hääletataks, on mõttekas grupeerida muudatusettepanekuid sellisel moel. ja see võimaldab meil oma töö tõhusalt tehtud saada, ilma et keegi liikmetest kaotaks oma õigust esitada muudatusettepanekuid, aitäh. suur tänu, kolleeg Koobik rohkem sõnavõtte kodukorra kohta ma praegu ei luba, meil on kaks arvamust ja üks selgitus, mis me ära kuulasime. ma võiksin ise seda otsustada, juba andsin ka märku, et ma nõustun kolleeg Lambertsiga pigem, aga tahaksin nüüd teilt küsida, kas olete nõus, et jätkame hääletusega plokkide kaupa, kes on selle poolt? kes on vastu? kontrollime ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmveerand häälte enamusega, kui ma õigesti arvutan. jätkame siis nüüd plokk B-ga alates äh, Äh, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks kuni kakssada on ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahe kolmandikulise häälte enamusega plokk C poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. plokk D. kolleeg seal tagareal reas soovis kõigepealt kodukorra kohta sõna, palun nimetage ka reeglinumber, millest, mille kohta soovite sõna võtta ma lihtsalt ei saa nõustuda sellega, et niimoodi hääletada, mul on erinevad seisukohad erinevate muudatusettepanekute kohta, mis selles plokis sisalduvad, ma ei saa korraga poolt ja vastu hääletada. nii et ma soovin, et mulle siiski antaks võimalus siin hääletada nii, nagu ma soovin. kolleeg Jurek. lugupeetud juhataja mina olin vastu plokkide kaupa hääletusele, aga kui juba selline otsus langetati ja kui tegemist on ka nimelise hääletusega, või tähendab, kui ploki sees on sellised muudatusettepanekud, mida hääletatakse nimeliselt, siis tuleks ka iga ploki hääletada nimeliselt, seda ei saa lihtsalt äh, eirata ja, ja teistmoodi hääle, hääletust läbi viia, kui parlament on kohustuse nimeline hääletus läbi viia kolleeg Jurek, ma ei mõista, millele te kaevate. me ei ole veel üldse hääletanud ühegi ploki üle, kus oleks nimeline hääletus ja siis ma tahtsin just teha ettepaneku, et ploki D üle me hääletaksime nimeliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud abgelehnt. tagasi lükatud. plokk E, ka seal on meil nimeline hääletus ette nähtud, seetõttu hääletame kogu ploki E nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud plokk F, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. So, damit sind die Blöcke H bis ja nüüd plokid H kuni K langevad sellega ära finanziell. So, wir kommen dann zu ja jõuame lõpphääletuse juurde, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et ka plokk G langes ära nüüd jõuame Vandekampi raporti juurde tuhat äh, kolmsada seitse, nelisada kakskümmend kolm identsed hääletused, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kas kellelgi on vastuväiteid sellele, et me jällegi plokkide kaupa hääletaks? palun, kolleeg, teil on sõna. aitäh. kas oleks ehk võimalik, kui me juba plokkide kaupa hääletame, et äh, kõik hääletused toimuksid elektrooniliselt, mitte ainult nende plokkide puhul, kus on muudatus, mõne muudatusettepaneku puhul ette nähtud äh, nimeline hääletus, jah, võime küll nii teha. plokk A ja hääletus on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud plokk B e, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud plokk C hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. plokk D. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. plokk E, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud plokk F, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. plokid G ja H langevad sellega ära ja hääletame kogu ettepanekut muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Ertüli raport kakssada üheksakümmend kolmsada kaheksa on ühesugused, hääletus on alanud, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 hääletamise viisi vastu ja esitan kirjalikult äh, oma põhjenduse parlamendi juhatusele. ma äh, mul on äh, sellise tegutsemisviisiga probleem võtan selle teadmiseks, plokk A nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. plokk B nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud plokk C nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. plokk D nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. plokk E nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud plokid F kuni G langevad sellega ära lõpphääletus. Lähme lõpphääletuse juurde, mis on nimeline ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellega on kõigi kolme raporti puhul mille üle hääletasime, esimene lugemine lõppenud, jõuame Puusaki raporti juurde, muudatusena kakskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Maato raport kõigepealt äh, juhtivkomisjoni ettepanek poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kolm, kolmes osas esimene osa poolt, vastu, vastu, erapooletud kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend seitse kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks, kaasosas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus pool, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada viiskümmend seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viis kaasa osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend neli, kaasa osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend neli langeb ära, kakssada üheksakümmend üks CP kaks, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kaheksakümmend kuus, langeb sellega ära kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. oleks tore, kui kõik ikka siin näitaksid, kuidas hääletavad. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kakssada üheksakümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kolm, langeb sellega ära, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada neliteist ja üheksakümmend neli, hea küll, kontrollime kakssada kaheksakümmend kaks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud. vist võeti vastu aga täpselt ei saa aru, kontrollime, kolmsada neliteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm ja kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. kakssada üheksakümmend kolm ja kolmsada viisteist, mis on ühesugused muudatusettepanekud, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kolmsada kakskümmend neli langeb ära, üheksakümmend viis poolt, ei, üheksakümmend viis langeb samuti ära, üheksakümmend kuus, üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada, kontrollime. üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kuusteist langeb ära, kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, kolmsada seitseteist hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmteist langeb ära, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst artikkel kolmteist äh, lõige üks punkt B kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmteist lõige üks punkt D esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmteist lõige üks punkt E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. algteksti hääletus langeb ära, sada kakskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. kes kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. algtekst langeb ära, kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmsada üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, teine osa poolt, ei. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel kuusteist, kolm A, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud, sada nelikümmend kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksateist poolt, ei lange ära nüüd kakssada nelikümmend üheksa, kolmsada ühesugused, äh, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend üks langeb sellega ära, kolmsada kaks kahes osas, ähm, mõlemad on nimelised hääletused, esimene osa ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa. Äh, seda ei ole mõtet hääletada, kakssada siis kolmsada üks, äh, ühesugused äh, nimeline hääletus, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, langeb ära, kakssada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaheksa ja üheksa langevad ära, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist langeb ära, kakssada seitsekümmend kaheksa kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kak-, kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend kaks langeb sellega ära. kontrollime kakssada seitsekümmend üheksa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks langeb ära, kolmsada viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend, kaasosas esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vist võeti vastu, aga kontrollime, kolmsada kuus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend, kaasa esimese poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek, mille hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, sellega on esimene lugemine lõppenud. Aguilar Garcia raporti juurde nüüd ähm, üheksakümmend seitse nimeline hääletus äh, ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolleeg Kalnietidel on kodukorra kohta mm, sõnavõtt. I just wanted to make the tahtsin teha ühe märkuse. hääletasime kaua NATO raportit kui liikuvuspaketti, suur tänu. kolleeg Kalniete, jah, võtsin teadmiseks. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sellega me Debre raporti juurde, kolleeg Ernst soovib sõna, palun. palun, kolleeg Ernst. mikrofoniga, palun. ma palun äh, reegli viiskümmend üheksa alusel seda, et kõigepealt äh, hääletaks äh, muudatuse, et ettepanekut teile. jah äh,. kolleeg Debre, palun. aitäh aitäh, raportöörina palun kolleegidel tagasi lükata praegu tehtud ettepanek kuue poolt. kokkulepe, mille üle hääletame, on väga tasakaalustatud läbirääkimiste tulemus nõukoguga ja tahaksin meelde tuletada, et üheainsa muudatusettepaneku vastuvõtmine muudaks tühiseks selle kokkuleppe nõukoguga ja see oleks, oleks löök vabale liikumisele ja dokumentide võltsimisele suur tänu, kolleeg Debre, hääletame kolleeg Ernsti ettepaneku üle nimeliselt ja hääletus on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Also die Leute in der Technik machen einen genauso schweren Job ähm.. jah, tehnilisel personalil seesama keeruline töö kui kõigil teistel, nii et ei, ei tasu siin närvi minna, küll me juba jõuame hääletuse juurde. ja nüüd äh, seitsekümmend kolmas äh, muudatusettepanek, mille hääletus, hääletus on alanud, häälet-, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. Ajuto raport kuue, kuuskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, sellega on esimene lugemine lõppenud. Intveldi raport järgmiseks, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, muudatusettepanek kolm, esialgne kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. kaasaraport nüüd kolleeg Gonzales Peñas soovib sõna, palun. Eh. suur tänu, president. vastavalt kodult artikli viiskümmend üheksa tahaksin kõigepealt, et hääletatakse neid muudatusettepanekuid, on oluline, et Euroopa Parlament võtaks seisukoha kõige olulisemate aspektide osas meie muudatusettepanekutes. kõigepealt mitte kaasaskantavad õigused, mis meie arvates on otsustava tähtsusega, kui me tahame tagada hooldajatele võrdsuse ja et naistel on samasugused õigused tööturule ligipääsemiseks ja teine teema puudutab tasustamist. jällegi peame tagama, et inimesed, kellel on lapsed, vanemad ja teised, kes ei satuks vaesusesse selle tulemusena. suur tänu, kolleeg Gonzales Pennisel, kes soovib võtta sõna, ütleb nagu vastu. raportöör sur president, ma naqbilx illi għanna. president, ma ei ole nõus, et me peaksime kõigepealt hääletama muudatusettepanekuid. meil on väga tasakaalustatud ettepanek, muudatusettepanekud muudaksid seda ja seetõttu arvan ma, et peaksime olema selle vastu, et me hääletaksime kõigepealt muudatusettepanekute üle. suur tänu, kolleeg Kaasa ja hääletame nüüd Äh, kolleeg Gonzales Penjase ettepaneku üle, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, siis hääletame muudatusettepanekut sada kaks, esialgne ähm, kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. nüüd jõuame Kardia Sabal Rubiali ja Saaremaa raporti juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, esimene lugemine on sellega lõppenud. edasi Lope Fontanier raport kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, esimene lugemine on sellega lõppenud. nüüd äh, kolleeg Swinburne'i raport, äh, komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, sellega on esimene lugemine lõppenud kolleeg Silikiotise äh, raport, äh, esialgne kokkulepe, äh, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud, järgmiseks Fronte raport, jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud esimene lugemine parlamendis lõppenud äh, Rikee raport, esialgne kokkulepe, sada kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud esimene lugemine parlamendis sellega lõppenud. Petrovski raport kõigepealt muudatusettepanekud kaks, kolm ja neli, mis on ühesugused, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek koos muudatustega, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. järgmiseks Fajoni raport. raportöör soovib sõna, palun. kolleegid, president Schengeni ala on üks olulisemaid ja käekatsutavamaid äh, saavutusi, mis Euroopa integratsiooni osas, see annab äh, palju Euroopa kodanikele ja ettevõtetele, see võimaldab inimestel ja kaupadel vabalt liikuda. paljud äh, väljakutsed on Euroopa Liidu ees ja need tuleb, ja need on tulnud ületada viimastel aastatel ja selle tulemusena kuus liikmesriiki Schengeni alal on teostanud kontrolli sisepiiridel viimase kolme aasta jooksul, kolme ja poole aasta jooksul see, see kontroll oli ebaseaduslik, ebaproportsionaalne, ebavajalik. sest puuduvad tänaseks selleks põhjused. Schengen on tõeliselt ohus. Schengenist loobumine tooks kaasa kaheksakümmend miljardit kahju aastas, seda ei saa endale lubada ükski liikmesriik seepärast võtsime vastu ambitsioonika reeglite ümbersõnastamise Euroopa Parlamendi poolt. Need eeskirjad võiksid meil liikmesriikide usalduse tagasi võita ja taastada vaba liikumise ilma kontrollita sisepiiridel. vaatamata kavatsustele läbirääkijatel ei liikmesriigid ega komisjon polnud valmis kompromissi sõlmima, liikmesriigid isegi blokeerisid igasugused edusammud, välja arvatud minimaalsed. raportööri sloveenlase eurooplasena mõistan jõuliselt hukka nõukogu suhtumise, on lubamatu, et sisepoliitiliste huvide tõttu ja soovi tõttu mitte tegutseda, on Schengen võetud pantvangi. Status quo sobib komisjonile seni, kuni ettepanek on laual, taganeb vastutusest ja ei võta samme Äh, liikumis, liikmesriikide suhtes Euroopa Kohtus. liikmed kutsun teid üles toetama oma raportit suur, suure hääleenamusega ja saata signaal kodanikele, et toetada vaba liikumist. suur tänu, kolleeg Fajon. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd jõuame resolutsiooni juurde, mis puudutab äh, naistevastast vägivalda ja kodus vägivalda. nüüd hääletame selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ah, aplaus oli, hästi. Äh, viimane hääletus, äh, kolleegid. ma tean, et see ei olnud just kerge. oli üpris äh, pingeline olukord, paljudele oli teema väga oluline, ma tahaksin nüüd tänada südamest neid kolleege, kes ei soovinud plokkide kaupa hääletust. tänan teid Hildveldi raport, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. suur tänu kõigile ja nagu ikka, oleks väga hea, kui see selle kiire hääletuse lõpetuseks ka lahkuksite kiirelt saalist, et me saaksime minna hääletuse selgituste juurde. vastasel juhul ma nimetan nimepidi mõndasid kolleege, keda tunnen herzlichen Glückwunsch, Herr Wieland.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 kolleeg Marinescu, kolleeg Vero, kolleeg Zambatski. Wen kenne ich denn noch? Der Kollege de Jong. Kolleeg de Jong. Kolleeg Grzyb. Kolleeg Svjevka. kolleeg Kostets, kolleeg Niibler kõik tahate, et teie nimi jõuaks protokolli, ma vaatan. kolleeg Infeld. Herr Kollege Sarius-Wolski. kolleeg äh, Sarius-Wolski. Ach, dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht kolleeg Tšambatski tegelikult pidi sõna võtma, tegin talle ülekohut, vabandan teile, teil ikka õigus siin seista. So, Herr Kollege Ranhel. kolleeg Ranhel. So, jetzt kommen wir. nii, lähme nüüd hääletuse selgituste juurde. kolleeg Küllameni raporti juurde, mis siis puudutab maanteevedusid. kõigepealt kolleeg Zambatski, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. kolleegid, daamid ja härrad, hääletasin selle raporti vastu. see raport ei peegelda ettevõtjate huve väiksematest riikidest, kes asuvad Euroopa Liidu perifeerias ja seepärast hääletasin vastu. see oli väga halb raport, tänan suur tänu, kolleeg Tšambatski. järgmiseks on sõna kolleeg Šoidroval kolegyně kolegové nakonec jsem head kolleegid otsustasin lõpuks hääletada selle raporti poolt kompromissi otsimine oli üsna keeruline soovin et kõigil veokijuhtidel oleksid head töötingimused mugav töökeskkond kuid olen ka teadlik, et rahvusvaheline maanteetransport on eh, siseturu üks alussambaid. ja praeguse direktiivi ebapiisav eh, rakendamine võib kahjustada konkurentsi Euroopa Liidus. mõistan, et mündil on kaks külge, kuid lõpuks otsustasin toetada kompromissi mis jätab selle osa eh, siseturust eh, direktiivist välja. usun, et eh, edasiseks parandamiseks on veel ruumi läbirääkimistel nõukoguga, aitäh! suur tänu, kolleeg nagu Šoidrova. kolleeg Sarvamaa, paluksin veel kord teid. nii, nüüd on äh, sõna kolleeg Mammikinsil uh,. Um, the... aitäh, head kolleegid, mis puudutab äh, transporti ja turismi, äh, pragmaatikuna tahan olla kindel, et see õigusakt, mis me vastu võtsime, on kasulik kõigile Euroopa liigile, sealhulgas minu kodumaale Lätile. raport sõit-, veokijuhtide lähetamise kohta ma kahetsen, et siin on väga palju turgu, aga väga vähe sotsiaalset aspekti. tõsi on, et me peame selleks, et vältida ebaseaduslikku tegevust. ja, ja tõsi on ka, et iga õigusakt, mis me siin vastu võtame, peab olema sotsiaalselt õiglane, kuid võrdse tasu põhimõte seoses kabotaažiga, väga tõsised sotsiaalsed küsimused minu hinnangul samad tingimused peavad kehtima kõigile veokijuhtidele, kes äh, veavad kaupu äh, äh, riikide vahel ja seetõttu hääletasin vastu, aitäh. tänan, kolleeg Mammikins, järgmiseks kolleeg Hämmen, palun. aitäh, president. see võib olla minu viimane sõnavõtt siin ja tundub õige, et see on seotud meetmega, mis on seotud siseturuga ja seab ette täiendavaid nõudeid. muidugi on see algusest peale olnud nii, meil polnud mingit ettekandlust, kuidas oleks siis väikeste ettevõtetega. aga kuna see võib jääda minu viimaseks sõnu, sõnavõtuks, siis tahaksin kasutada võimalust ja tänada teid, härra Viiland olete alati olnud erapooletu ja tõhus asepresident. ja kuna see on või tõenäoliselt meie viimane eh, kontakt eh, kolleegidega, siis tahan teid tänada tehtud töö eest. suur tänu, kolleeg Hänen. Äh, tavaliselt me sellise, selliseid äh, sõnavõtte siin ei tohiks lubada, aga pean siiski ütlema, kuigi me sageli olen eri meelt teiega, siis äh, hindan teie tööd parlamendi liikmena siiski väga, võib-olla kohtume veelgi, kes teab nüüd kolleeg Jaslovitskat ei ole saalis, sellega on siis äh, hääletuste selgitused selle raporti üle lõppenud äh, ja lähme Wim van de Kampi raporti juurde maksimaalne päevane iganädalane sõiduk, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodi ning sõidumeerikute peal positsioneerimine. ja sõna saab taas kolleeg Tšambatski. president, lugupeetud kolleegid, see raport, nagu ka eelmine, on väga ebaõiglane Kesk- ja Ida-Euroopa riikide suhtes. et raporti ettepanekud on suunatud ainult ühele, et kõik perifeerias, perifeerias tegutsevad ettevõtted kukuksid läbi. see ei ole õiglane. Euroopa Liit ei saa toimida, ei saa joosta nii-öelda ühe jalaga. see on vabaturu vastu, see on vaba konkurentsi vastu, tegemist on protektsionismiga Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia ja Itaalia poolt. selle raportiga oleme vastuolus Euroopa Liidu põhimõttega, mille järgi olulised on kõik liikmesringid ja nende huvid, seetõttu hääletasin vastu. ja rahul ka sellega, kuidas toimus hääletus, aitäh suur tänu, kolleeg Džambatski, järgmiseks kolleeg Šoidrova, palun. Eh, tänan, president. tahaksin selgitada, miks hääletasin lõpuks poolt. tegemist ei ole mitte üksnes töötingimuste ja sotsiaalkindlustusega, vaid ka maanteeohutusega. otsustasin toetada ettepanekut mille kohaselt veokijuhtidel äh, peab olema õigus veeta nädalavahetused oma perede juures, mitte aga seoses lühikeste puhkeaegadega. oluline on ka see, et meil oleksid äh, parkimisplatsid vajaliku varustusega, kuna äh, selliseid tingimusi ei ole võimalik tagada seda ei saa tagada üksnes tööandjad, tegem-, siin on vaja üle-euroopalist taristut. ja praegu on olukord selles vallas üsna nukker. peame ehitama rohkem parklaid ja oluline on kasutusele võtta ka nutikad äh, tahograafid, aitäh. suur tänu, kolleeg Šoidrova, järgmiseks kolleeg Mammikins, palun tänan, härra president, head kolleegid, olen nõus, et äh, töötingimused, et neid tuleb parandada. kui loome uusi reegleid, siis äh, peavad need kehtima võrdselt kõigile liikmesriikidele. Äh, raport seab meid väga keerulisse olukorda, kus Ida-Euroopast pärit veokijuhtidel on raske oma tööd pidada. ja mul on väga kahju, et raporti eesmärk on kahjustada suurt hulka inimesi, head kolleegid, ohus on kolme miljoni töötaja kohad. ma saan aru, et vaja on austada teenuste ja tööjõu vaba liikumist, kuid samas ei tohi üldse turureegleid kahjustada. hääletades poolt, vastutaksin selle eest, et me jätame välja suure hulga Ida-Euroopa töötajaid, seetõttu hääletasingi vastu, aitäh. suur tänu, kolleeg Mamikin, järgmiseks kolleeg Boltšak. Ehm, tänan. mina jäin erapooletuks. tõsi on see, et raport tugevdab vana nii-öelda raudset eesriiet, mis eraldab vanu ja uusi liikmesriike. oluline on maanteeohutus, kuna maanteetransport aina kasvab, tingimused teedel on üsna dramaatilised ja head töötingimused on veokijuhtidele väga olulised vastuvõetav on nädalavahetuste veetmine peredega, puhkeaja nõuded, mis ei tundu mulle nii vastuvõetav, on see, kuidas me hääletasime ja kuidas arutasime kompromisside üle ja seetõttu ei toetanud ma seda raportit. suur tänu, kolleeg Boltšak viimane kambi kohta käivad lähetusselgitused on sellega lõppenud, lähme Ertugi raporti juurde, autoveosektori muutustega kohanemine ja kõigepealt saab sõna kolleeg Tšambatski. head kolleegid, taaskord nende kolme raporti hääletuse järel pean ütlema, et hääletasin vastu, miks? sellepärast, et paketina kõik need kolm eh, rikuvad eh, vaba turu konkurentsi ütleme, lääne ettevõtted, kes tegutsevad Bulgaarias, Rumeenias, Poolas, need riigid soovivad, et nende töötajad saaksid töötada Lääne-Euroopas, kui neile suletakse uksed ja see on ebaõiglane. ja Euroopa Liidu kui ühtse avatud turu põhimõtetega vastuolus. nii, kuidas täna hääletati, minu arust ei olnud see väärikas rikuti mitmeid reegleid ja mulle tundub, et see on selle parlamendi kõige skandaalsem hääletus. liikmed, me ei saavutatud liikmete häälteenamust, tulemus oli umbes pooleks ja ma arvan, et see on kahjulik Euroopa Liidu kodanikele, aitäh! suur tänu, kolleeg Džambatski, järgmiseks sõna kolleeg Šoigoval tänan. see osa mobiilsuspaketist oli ainus, mille puhul leiti kompromiss juba komisjonis. ja see oli lähedal kokkuleppele, millega nõukogu eh, nõustus eh, kolmepoolseid läbirääkimisi lihtsustama. Eh, kabotaaž oli erinev ja vahe on selles, et kabotaaži puhul on tegemist otsese konkurentsiga siis sõitjatel koduturul. reeglid on vaja sisse seada nii, et see ei häiriks maanteetranspordisüsteemi, millest oleneb teenuste vaba liikumine ja seetõttu leian, et kompromiss peab olema osa paketist raportis ei seata üksnes piire kabotaažile, vaid hõlmatakse ka meetmeid riiulifirmade tegevuse tõkestamiseks. suur tänu, kolleeg Šoidrova, järgmiseks äh, sõna kolleeg Matthewsel. Uh, tänan, president, mina hääletasin vastu, sest nagu väga sageli siin parlamendis toimub, täiendav koormus asetatakse väikestele ettevõtetele, kes ei suuda kulusid kanda, väga sageli suured ettevõtted, suured organisatsioonid, kes suudavad lobitöötajatele maksta, kulutavad siin uksi ja suudavad mõjutada õigusakte, mis vastu võetakse. paraku on see taaskord näide sellest, kus äh, vastu võetud õigusakt toetab suuri ettevõtteid, kes suudavad maksta täiendavaid kulude eest, kuid väikesed ettevõtted ei suuda neid kulusid kanda, mida me täiendavalt neile peale surume ja nad satuvad ebasoodsasse olukorda, minul on endal väike ettevõte ja ma tean väga hästi, kui ebaproportsionaalselt sellised õigusaktid meid mõjutavad, seepärast hääletasin selle meetme vastu, selleks, et toetada väikesi ettevõtteid, aitäh! suur tänu, kolleeg Matthews, järgmiseks kolleeg Potšak. aitäh, härra president mina toetasin seda raportit. sest tõepoolest saavutati sisuline kompromiss ja seepärast äh, on see raport erinev kahest eelmisest. on tõsi, et äh, maanteetransport areneb kiiresti, Euroopa on jäänud ajast maha, meil on uued tehnoloogiad, on autonoomne transport, poolt äh, on äh, nullheitmetega tehnoloogiad ja see, ja seepärast peame seda arvestama, aga ma arvan, tänane kompromiss on vastavuses just sellega, mida ma tahtsin toetada, sellepärast ma seda ka toetasin, ma arvan, et kabotaaž vajab uut õigusakti. suur tänu, Jevgeni Poltšak. Need olid siis äh, hääletuse selgitused Ertügi raporti kohta. kolleeg Jaslovjetska. Teil oli tegelikult ennist kõneaeg, ma võin teile päris lõpus veel sõna anda, aga mitte praegusel hetkel. Ertügi raporti hääletuse selgitused on läbi ja lähme kolleeg Puuseki raporti hääletuse selgituste juurde maagaasi siseturu ühiseeskirjad. kolleeg Jaslovjetska, ma ei anna teile sõna Es spricht Herr Kollege Mamikins. kolleeg Mamikins, palun. Thank you, president, dear. tänan, president, kolleegid. ma ei olnud nõus selle viisiga, kuidas, kuidas see dire-, selle direktiivi kontseptualiseerimisega. kolleeg Jaslovetska, palun teilt kutsu teid korrale. tänan veel kord, härra president, ma ei olnud nõus selle direktiivi kontseptsiooniga. ma arvan, et äh, kõik eeskirjad peavad olema terviklikud, ei tohi soosida ühte või teist äh, projekti energia vallas ja nüüd te mõistate muidugi, et ma räägin Nord Stream kahest äh, torujuhtmest Venemaalt Saksamaale. see torujuhe on osa meie energiajulgeoleku infrastruktuurist ja see võimaldab naaberriikidel ja teistel energeetikalastel partneritel saada osa meie energeetika arhitektuurist. seega ma arvan, et selles direktiivis on mõned sätted, mis on kahjulikud konkurentsile vastavatel turgudel, domineerivad jõud ja väikesed jõud peaksid täitma samu reegleid, kuid kolleegid, peaksime tarbijate õigustele mõtlema ja mitte te-, muutma neid äh, Vene-vastase retoorikaga ohvriteks, hääletasin vastu. suur tänu, kolleeg Mamikins. kolleeg Jaslovetska, kui te kohe ei lõpeta seda, siis lasen teid äh, istungisaalist eemaldada. nüüd on sõna kolleeg Strojevskil panie przewodniczący może pani danuta jazłowiecka president võib-olla et proua Jaslovetskal on ametlik e, ettepanek soovib võib-olla midagi selgitada ma ei taha sellesse küsimusse sekkuda aga võib-olla saab ta lühid- saaks ta siiski lühidalt sõna et me saaksime olukorra lahendada yeah, e- aga aitäh daamid ja härrad e, viis aastat juba olen tegelenud julgeolekuteemadega ja ma mõistan, kui oluline on äh, energiaturg ja ühised energiasüsteemid, seepärast mul on tulemuse üle väga hea meel, nelikümmend kaks muudatusettepanekut, viisteist kompromissi ja seepärast suutsimegi lahendada kõik äh, küsimused, mis on seotud vanade ja uute torujuhtmetega ja samuti kõik need küsimused, mis on seotud tulevaste torujuhtmetega, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu väga selgelt, äh, sai paika kõik see, mis on seotud gaasivarustusega ja väga huvitaval kombel on meil siis infrastruktuuri omand ja gaas ise eraldatud. räägime ka direktiivi territoriaalsest rakendamist, ma arvan, et siin on tõesti kõik tehtud väga korralikult on äh, mõned erandid ja mis võimaldavad ka süsteem, kogu süsteemi terviklikult toimida. suur tänu, kolleeg Strojevski. järgmiseks on sõna kolleeg Pospešilil. tänan väga, härra president, ka mina toetasin seda raportit nagu eelkõneleja. ma mõistan, et kui me ehitame üles Euroopa Energialiitu, siis lisaks äriaspektidele peame mõtlema ka geopoliitikale, peame mõtlema äh, varustuskindlusele ja kui me mõistame, et Venemaa on teatud oht Euroopa Liidule, demokraatlikule maailmale, siis äh, sõltumatuse suurendamine sellest riigist äh, või on väga oluline, vastasel korral oleks see probleem. me võtsime vastu selle ettepaneku, mis kehtestab eeskirjad ka gaasi infrastruktuurile ja kindlasti mõjutab ka see vastuolist Nord Stream kaks projekti. tänu nendele eeskirjadele teatud Vene ettevõtted, Transgas ja Gazprom ei saa oma domineerivat positsiooni kuritarvitada ja saavad olema äh, eeskirjad, mille alusel nende tegevust reguleeritakse. suur tänu, kolleeg Pospišil, järgmiseks kolleeg Boltšak, palun tänan väga. energialiit on otsustava tähtsusega aspekt, rääkides meie tulevikust ja meil on võlg. peame mõtlema geopoliitikale, julgeolekule. ja seetõttu peame mitmekesistama oma tarneallikaid ning samuti peame kokku leppima ühistes eesmärkides, eriti geopoliitilistes. seetõttu ma tervitan antud ettepanekut eraldada omand jaotusest, ma ei, ma ei tea, kas see hakkab tööle, aga näeme seda tulevikus. ma arvan, et gaasisektori toimimine peab olema osa Energialiidust, ma arvan, see ettepanek on väga positiivne suur tänu, kolleeg Poltšak ja järgmiseks kolleeg Kelly. suur tänu, president, mina hääletasin selle raporti poolt. tervitan raportööri tehtud äh, töö eest, e, tervitan härra Vuusekit, tervitan komisjoni. Nende koostöö tulemuseks oli hea tulemus. on õige et kõikide torujuhtmete puhul kehtivad samad eeskirjad, kõik, mis tulevad Euroopa Liitu. see on loomulikult seotud Nord Streami ja teiste torujuhtmetega, on, see on äärmiselt oluline sest, sest seitsekümmend seitse protsenti gaasist, mida Euroopa Liidus kasutatakse, tuleb just nendest torujuhtmetest. tulevikus kõik eeskirjad kehtivad võrdselt kõikidele Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu oleme teinud suuri samme edasi selleks, et energiaturg lõpule viia, peaksime olema väga rahul tehtud tööga viimase aasta jooksul, tänan. suur tänu, kolleeg Kelly, need olid siis arvutuse selgitused Puseki raporti kohta, nüüd lähme kolleeg Mato raporti hääletuse selgituste juurde Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning sõna on kõigepealt kolleeg Sosnitšil ja głosowałem przeciwko. suur tänu. loeme punkti nelikümmend kaks A ja mõistamegi kohe, et taaskord on tegemist meil täieliku absurdiga. räägime meeste ja naiste tasakaalust kalandussektoris ja seega mul on küsimus, kas te ikka mõtlete seda tõsiselt? naissaadikud, kes hääletasid selle poolt. see ei olnud mitte sisutühi hääletus, ma loodan, et ametiaja lõpul kõik ähm, meremehed, kalurid mõistavad, et naised ei taha selles sektoris töötada ja see ei ole, need ei ole mingid tühjad sõnad. see on väga pikk ja igav raport nii või teisiti. ka, kas või juba sellepärast tuleb ta tagasi lükata suur tänu, kolleeg Sosnjev. järgmiseks sõna kolleeg Kelil. suur tänu. praegune süsteem on sageli olnud liiga keerukas rahastamine ei ole olnud nendel, kes seda on kõige rohkem vajanud, uued kalanduskomisjoni vastu võetud sätted võimaldavad paindlikumat ligipääsu äh, hüvitistele, mis tulevad fondist, kui lõpetatakse alaliselt äh, kalastustegevus. uued sätted lihtsustavad süsteemi, muudavad selle ligipääsetavamaks ja ma loodan, et sellest saab toetus, saavad toetust Iiri kalamehed liikmesriigid, operaatorid saavad fondi kasutada vastavalt vajadustele. Neid ei seo enam nimekiri meetmetest, mida saab kasutada. toetan ja julgustan ka investeeringuid, mis parandavad ohutust äh, ning elutingimusi meeskonnaliikmetele ning mis parandavad kala kvaliteeti, arvestades suutlikkuse piiridega iga liikmesriigi puhul, aitäh! suur tänu, need olid siis hääletuse selgitused NATO raporti kohta, nüüd Debre äh, raport äh, liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine. Oleg Strojevski kõigepealt, palun. To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy w tej chwili blisko on uskumatu, et Euroopa Liidus on meil sada erinevat ID-kaarti ja umbes kakssada eri dokumenti, millega saab kinnitada elukohta. seda on ju tunduvalt rohkem kui liikmesriike. seetõttu tervitan kokkulepet libekomisjonis, mille kohaselt äh, leitakse, et äh, neid dokumente on vaja ühtlustada ja ühtlasi ühtlustada ka biomeetriliste andmete kogunemist nii et nende dokumentide usutavus jääks puutumatuks, ma hääletasin seetõttu poolt, kuna mulle meeldis just see ühtlustamise põhimõte. muidugi too viieaastane piirang, mulle tundub, et tegemist on oluliste dokumentidega, eriti mõningates suur tänu, kolleeg Strojevski, järgmiseks kolleeg Pospišil. tänan, president, toetasin seda raportit. ehkki eh, Tšehhi Vabariigis tekitas ka mõningaid emotsioone, kuid leian siiski, et see aruanne rõhutab, et isikutunnistused peaksid paremini vastu pidama võltsimisele mis on väga hea, e, minimaalsed turvanõuded eurooplaste ID-kaartidele on väga positiivne aspekt, samuti e, biomeetriliste andmete nõuded, e, mida tugevdatakse ja ma arvan, et see toetab inimeste vaba liikumist Euroopa Liidus ja parandab ka turvalisust ja tagab, et Euroopas ei liigu võltsitud dokumentidega isikuid aruanne näeb, et, et ütleb, et kümned miljonid eurooplased saavad niisugused turvalised isikutunnistused ja ja sellised võetakse vastu enamikus liikmesriikides, aitäh. suur tänu, kolleeg Pospišil ja lõpetuseks kolleeg Kelly, palun. hääletasin äh, poolt kuna see toetab Euroopa eh, Liidu tegevust eh, võltsimise vastu ja aitab tugevdada turvanõudeid, ID-kaardid ja, ja elamisload. Eh, seitseteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku elab ja töötab mõnes muus liikmesriigis, kui on nende kodakondsuse järgne liikmesriik. paljud reisivad üle välispiiride, välismaiseid dokumente võivad kasutada kurjategijad, terroristid, nii et on väga oluline toetada seda sammu Euroopa Liidu kodanike isikutunnistuste turvalisuse tõstmiseks. tervitan olulisi pingutusi, mis on tehtud äh, pettuste vastu võitlemiseks seoses äh, elu elamisõiguse äh, tingimustega eesmärgiks on tagada, et Euroopa Liidu elanikud ei kannataks niisuguse pettuse tegevuse all, aitäh. suur tänu, kolleeg Kelly. Need olid siis äh, Debre raporti hääletuse selgitused ja järgmiseks äh, kolleeg Ajuto raporti hääletuse selgitused, mis puudutab maantee, maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist. kolleeg Mässus kõigepealt. tänan, president. täna Läk-, tulin tööle jalgsi ja ka homme. kõndimine on üks inimõigus ja tagab palju rõõmu. see hoiab inimesi aktiivsena ja hoiab haigused eemal. ja ikkagi uuemate arengute järgi ignoreeritakse äh, jalakäijate vajadusi ja huve hääled raporti poolt mitte ainult sellepärast, et siin võetakse arvesse jalakäijate huve, vaid ka sellepärast, et tunnustatakse, et tegu on valdkonnaga, kus eh, Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid olema juhtpositsioonil. me peame arvesse võtma kohalikke tingimusi ja eelistusi, nii et toetan raportit väga hea meelega eeldaksin, et ka kiirtee taristu oleks märksa jalakäijasõbralikum kui seni. kolleeg Matthews. suur tänu, kolleeg Matthews, kolleeg Maier, palun. Thank you, ah, Mr President. I will aitäh, tervitan seda raportit, millega parandatakse maanteeinfrastruktuuri ohutust. mure teevad ainult ohutusmeetmed eh, seoses eh, suurte veokite ohutusnõuetega töökoha lähedal olev sild on saanud pihta saja kahekümnel korral viimastel aastatel. vaatamata hoiatusmärkidele, see toob kaasa viivitusi reisijatele, soob kulutusi kaasa parandamiseks, õppigem teistelt äh, high-tech ja low-tech lahenduste osas. näiteks võiksime kasutama näiteks kette, mis äh, e-, oleksid silla ees, mis takistaks veokitel silla alla sõitmist kui tegemist on professionaalse autojuhiga, kes juhib rasket sõidukit, siis tuleb sellele mõelda. tänan, kolleeg Maier. Need olid äh, Ajuto raporti hääletuste selgitused ja järgmiseks hääletuste selgitused ähm, kolleeg ähm, Sofintveldi raporti kohta, mis puudutab üle-euroopalist personaalset pensionitoodet. kõigepealt on sõna kolleeg Benito Siluagal. Gracias, señor presidente. Hemos votado no al producto tänan, meie hääletasime eh, selle eh, üle-euroopalise pensionitoote vastu. Eh, oli aga kolleege, kes hääletasid poolt. sellega parandame omaenda pensionikavasid, kuid nõrgendame teiste inimeste omi ja see käib paljude perekondade arvelt. siin väidetakse, et see aitab kokku hoida. mina arvan, et teile on siis kärpemeetmed, see ei ole kriisi tagajärg ega eh, elanikkonna vananemise tagajärg, see on lihtsalt instrument selleks, et suruda läbi oma ühi-, antisotsiaalset ja ebaõiglast eh, lähenemist ühiskonnale, aitäh! aitäh, kolleeg Mendes-Iluaga, järgmiseks kolleeg Strojevski, palun! tänan! minu hinnangul on see raport positiivne, samuti leitud kompromissid kaks kriteeriumi, mille seadsin endale sihiks, on täidetud. kõigepealt on siis õigus tooteid osta piiriüleselt ja samuti riiklikud kontod, mida arvesse võetakse, ma arvan, et kompromiss liigub õiges suunas ja väga hea, et hääletusel niisugune lahendus leiti. teiseks on tegemist piirmäärade langetamisega, null koma viis protsenti, see on väga hea ja see tagab ka suurema paindlikkuse turul. mulle tundub, et aruanne või raport liigub õiges suunas ja see kolmeaastane periood annab meile tagatise, et seda ka tõhusalt rakendatakse, aitäh. suur tänu, Lekstrevski ja lõpetuseks on sõna kolleeg Pospišilil. tänan, president mina toetasin seda ettepanekut, kuna tuleb toetada keskmisi põlvkondi, et nende olukorda parandada tulevikus. noored eurooplased alustavad eh, vabatahtlikku pensioni kogumist eh, harva, seetõttu mulle tundub, et Euroopa Liidu poolt on väga hea kui püütakse luua uusi atraktiivseid tooteid. ma arvan, et me võiksime minna isegi kaugemale, olla ambitsioonikamad, võib-olla ette näha eh, eh, või, või, või anda maksusoodustusi eh, kolleegi sõnul on see juba olemas, tegelikult see ju nii ei ole ja ma arvan, et meie ülesanne oleks muuta need tooted atraktiivsemaks, aitäh. suur tänu, kolleeg Pospišil, need olid Tintveldi raporti hääletuse selgitused ja nüüd on veel üks ähm, äh, hääletuse selgitus Küllane raporti juurde, tagantjärgi palun. tänan, tahaksin öelda, et ma respekteerin teid ja hindan teie tööd parlamendis. soovisin sõna, kuna tahtsin vabandada puudumise pärast. viimase seitsme aasta jooksul olen tegelenud töötajate lähetamisega, seetõttu palun vabandust ja saan aru, et mul on nüüd võimalus öelda seda, mida ma tah-, soovisin öelda. mobiilsuspakett, mille vastu võtsime seda ei arutatud piisavalt. Eh, populism, protektsionism, kasu-, kasutati emotsionaalseid eh, argumente, kuid eh, sõidukijuhtide, transpordiettevõtete argumente ignoreeriti. ja seetõttu leian, et tegemist on kõige halvema dokumendi või paketiga, mille parlament vastu on võtnud see dokument hävitab rahvusvahelise transpordi Euroopas ja eurooplased peavad selle eest maksma, mul oli häbi osaleda selles protsessis ja ma hääletasin vastu, aitäh. suur tänu, kolleeg Jaslovjetska. Need olid hääletuste selgitused ähm, ning äh, ja selle mm, istujärgu protokoll esitatakse järgmise istungjärgu alguses kinnitamiseks, kui äh, Äh, äh, mingeid märkusi ei ole selle kohta, siis edastan protokolli vastavatele institutsioonidele. nüüd pärast äh, soovin kõigile head koduteed, head lõunat, sellega on istung järk katkestatud ja istung on lõppenud.